ütelda. kolleegi. kolleegi, possiamo cominciare? Voglio informare. tere hommikust, alustame koosolekuga. härra esimees, härra Albertini on Itaalias ja ta ei saa praegu meie juures olla nii et ta tuleb koosolekut juhatama pärastlõunal. kui ma palun teie koostööd selleks, et me saaksime tõhusat tööd teha hommikul, palun, ma tahaks neile meelde tuletada, et kell viis viisteist täna pärastlõunal äh, arengukomitees hääletatakse äh, Saharovi auhinna kandidaate. nii et äh, see on väga tähtis. mis puudutab tõlget, tõlged on olemas kõikides ametlikes keeltes, välja arvatud Taani ja Malta. kui ei ole piisavalt äh, tõlke, äh, siis on võimalik, et mõnda keelt ei tõlgita, nii et ma selle eest ka vabandan. kui nüüd läheme siis päevakorra äh, kinnitamise juurde eelmise koosoleku protokoll viieteistkümnendast septembrist, kas teil ei ole vastuväited, see on vastu võetud. mul ei ole ühtegi teadaannet, nii et päevakord number, punkt number kolm on kaetud, muid küsimusi ka ei ole, päevakorrapunkt number neli on ka kaetud. nii et läheme siis kolmandate riikide liikri, riikide nimekirja juurde mis puudutab siis eh, viisanõuete, viisanõudeid. see on siis elektrooniline hääletamine. Eh, kolleegid, palun eh, võtke välja oma hääletuskaardid. arvamuse koostaja on parunes Latsvad ja Tanja Fajon räägib ka sellel teemal. degli emendamenti è stato approvato il parere e il termine per la presentazione degli emendamenti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli esimene oktoober kahe tuhande üheksandal aastal ning muudatuste nimekiri on nüüd kättesaadav. nüüd ma annaksin sõna baroness Latvardile, kes ütleb mõned osad. aitäh, härra esimees ja ma arvan, et meil oli kasulik diskussioon selles komisjonis eelmisel nädalal, kus, mis, kus ei olnud ainult mitte väga tugev toetus selle arvamuse eesmärgi osas, mille eesmärk on kindlustada Lääne-Balkani riikidele viisavaba liikumine kuid julgeoleku tagasimine, kui me äh, räägime nendest riikidest, nende riikide tähistest, mida nad peavad saavutama, mis on siis üleüldine eesmärk? kuid äh, enamus toetas seda lähenemist, mis, äh, mis minu arvates on võimalik saavutada seal proua Fajoni poolt, kes ka täna sõna võtab, kes on kodanikuvabaduste komisjonis raportööri ning kõigepealt ma tahaksin öelda seda, et ma usun, et kõik Lääne-Balkani viis riiki kes on stabilisatsiooni ja äh, protsessis peaksid äh, olema kaasatud äh, selle muudetud määruse äh, juriidilisse ulatusse. nüüd ma arvan, et, et seda esindab ka minu parandus, muudatusettepanek number seitseteist, mis puudutab Albaaniat ja Bosnia-Hertsegoviinat. kuidas see tehakse, on see, et siis peab olema komisjoni hindamine selleks, et, et, et kindlustada, et rakendada siis see viisavaba liik-, liikumine. nii et peab olema järgmisel aastal siis uus ettepanek komisjonile siis mis puudutab Kosovot, äh, see on siis muudatus number seitse ja selle sisu on see, et peaks olema dialoog, viisadialoog Kosovoga, mis äh, puudutab äh, viisavabaduse teekaarti ning ma võtaksin tagasi oma algse muudatuse number üks. ja siin ma tahaksin, et komisjon usaldaks mind, sest ma tean, et, et mõned, mõnes osas on äh, inimesed ettevaatlikud, et kuidas me seda saavutame, kuidas me saavutame õiget sõnastuse, me tahame olla pragmaatsed, kuid me tahaksime ka äh, tunnistada seda, et on mõned juriidilised raskused Kosovo staatus. me teame, et kakskümmend kaks riiki on tunnustanud Kosovot. ma tahaksin paluda oma kolleege toetada mind äh, hääletades seitsmendat muudatusettepanekut. kui te seda ei äh, toeta, siis on ka muudatus number kaheksa, mis on natukene äh, sarnane, kuid ideaalselt ma palun siis seitsmendat muudatust toota me võime detailides äh, veel rääkida libekomisjonis, sest me, me tahaksime saavutada Kosovo osas siis äh, rahu, tulemuse, millega oleksid rahul nii palju inimesi kui vähegi võimalik. Äh, Kosovo, me tahame, et Kosovos, Kosovo oleks sellesse protsessi kaasatud ning ma peaksin ütlema ka seda, et me et lõplik versioon äh, Bosnia ja Albaania äh, siis nii-öelda viimane sõnastus peaks jääma ka libe komisjoni jaoks. me teame, et on murettekitavaid äh, asju, et kuidas me seda juriidiliselt sõnastame, kuidas me paneme kirja selle sätte, kuidas nad saavutavad siis seda viisa, viisarežiimi vaba, siis äh, viisarežiimi muutmist. me, et äh, me teeme siis äh, veel sellist nii-öelda lõplikku tööd palju ka libekomisjonis. Grazie, la parola quindi alla collega onorevole Fajon. aitäh, proua Fajon, palun. Um, Suur tänu härra esimees ja suur tänu härra proua Latvordile libe komisjoni äh, rap-, äh, raportöörina tahaksin ma tänada proua Latfordi äh, ja teisi hea koostöö eest. minu meelest proua Latfordi arvamus on väga hea viisade vabastamise ja liberaliseerimise kohta ja me endiselt valmistame ette kompromisse oma libekomisjonis, aga viisasüsteemide liberaliseerimise raportöörina tahaksin ma enne teie hääletamist rõhustada mõningaid asjaolusid, eriti seoses selle õigusloomelise raportiga. kõigepealt ma tahaksin tervitada Makedoonia ja Montenegro ja Serbia viisavabadust esimesest jaanuarist kaks tuhat kümme, nagu me teame, Makedoonia täitis juba mitu nädalat tagasi kõik vajalikud kriteeriumid ja Serbia ja Montenegro kandsid komisjonile ette eelmise kuu lõpus oma eesmärkide täitmisest ja ma loodan ja ootan, et komisjon kiidab need edusammud heaks ja ma tahaksin äh, teile rääkida natuke ka oma hiljutisest külaskäigust Sarajevosse, nagu te teate, Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania jäid komisjoni juulikuusest ettepanekust välja, seda puhtalt tehnilistel põhjustel ja kahjuks äh, sellise otsusega alahinnati võimalust, et etnilised lõhed suurenevad sellise sammu tulemusena ja ma võin pärast külaskäiku Sarajevosse kinnitada, et see keeruline poliitiline olukord Bosnia-Hertsegoviinas ja selles piirkonnas võib muutuda veelgi halvemaks, kui me ei saada praegusel hetkel positiivset signaali äh, selle kohta, et äh, selles riigis on saavutatud äh, häid edusamme. ma käisin eelmisel nädalal Sarajevos, et õnnitleda nende ametivõime edusammude pärast üheksakümmend protsenti järele jäänud edusammu, järele jäänud eesmärkidest saavutati paari nädala jooksul, sealhulgas on vastu võetud meetmed korruptsioonivastaseks võitluseks, rahapesuvastase meetmed äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi, isegi on saavutatud kokkulepe politsei andmete ja teabe vahetamise kohta. nii et kõik on tõesti töötanud selle ühise eesmärgi nimel. paar kuud tagasi oli olukord hoopis teistsugune, kui ju Euroopa Komisjon Äh, Euroopa Komisjon andis rohelise tule kolmele riigile, siis oli olukord hoopis teistsugune ja praegusel hetkel äh, on, on Bosnia rahvas väga keerulises olukorras, neid peetakse nii-öelda te teise järgu kodanikeks ja, ja ma võin öelda teile, et kui me seda protsessi ei kiirenda, siis kannatavad selle all kõige paremini, kõige rohkem vaesed üliõpilased ja vaesed inimesed. Bosnia-Hertsegoviina hakkab järgmisel nädalal väljastama ka biomeetrilisi passe, probleeme sellega seoses ei ole ette näha ja kuuskümmend tuhat passi juba väljastatakse enne oma aasta lõppu. Nad teevad ühesõnaga kõik endast oleneva selleks, et oma kodanikele edastada positiivset sõnumit. ja ma usun, et nüüd on õige aeg selleks, et saata positiivne sõnum ka meie poolt Bosnia-Hertsegoviinale ja selle, seda ettepanekut toon ma välja ka oma äh, arvamuses ja proua Latford on ka seda maininud. mina teeksin ettepaneku, et me annaksime neile Äh, võimaluse ja ja ajutiselt viiksime nad üle valgesse nimekirja ja viisa liberaliseerimine äh, rakenduks alles siis, kui kõik eesmärgid äh, sellel teel on saavutatud. ma tahaksin pöörduda ka komisjoni poole siinkohal selleks, et komisjon saadaks Bosnia-Hertsegoviinasse võimalikult kiiresti ekspertide missiooni ja lõpetaks hindamise äh, juba enne järgmise aasta algust ja ma tahaksin siinkohal rõhutada ka, et äh, Albaania on samuti teinud suuri edusamme seoses passide turvaliseks muutmisega ja juulikuus saadik on sada viiskümmend tuhat biomeetrilist passi väljastatud, nad on keskendunud ka äh, kodanike õigustele, julgeoleku tagamisele ja teistele eesmärkidele ja paar sõna ka Kosovo kohta. Kosovo on üks osa Lääne-Balkanist, ainus osa Lääne-Balkanist, mis on viisa liberaliseerimise protsessist välja jäänud. ma tean, et see teema on väga keeruline ja me püüame leida lahendust, mis austab kõikide liikmesriikide seisukohti ja ma usun, et me peame leidma lahenduse ka Kosovo inimeste jaoks. me peame leidma mooduse, kuidas Kosovot viisa liberaliseerimise protsess, protsessi kaasata ja Lääne-Balkani puhul äh, ja kui me räägime Lääne-Balkanist, siis tegemist on otsekui piltmõistatusega ja kui üks äh, piltmõistatuse tükk puudu jääb, äh, siis ei saa me seda mõistatust kokku, nii et ma võin öelda, et me räägime siin inimestest, kellele puudub nende põhiõigus reisida ja ma saan, sain Pihachist just ühelt üliõpilaselt kirja, ta, Pihach paikneb äh, mitte Pihats ei ole mitte eriti kaugel Sloveeniast ja see üliõpilane kirjutas, et äh, hoolimata sellest, et piir on lähedal, äh, tundub ka Sloveenia sajandite kaugusel olevat, hoolimata sellest, et ähm, naaberriigis väga lähedal on sama vanad noored üliõpilased, kes võivad vabalt reisida ja ma arvan, et nüüd on õige aeg selleks, et saata selge sõnum kõikidele Lääne-Balkani kodanikele, et ka neil on õigus vabaks reisimiseks Euroopa Liidus, aitäh! Grazie, abbiamo una lista piuttosto consistente di colleghi che hanno chiesto di intervenire. aitäh, meil on hulgaliselt sõnasoovijaid. ma palun, et te räägiksite lühidalt, et kõik saaksid oma arvamust avaldada. proua Pakk on esimene kõneleja, palun. armsad kolleegid, ma tahaks esmalt öelda, et viisa liberaliseerimise küsimus ei ole seotud laienemise aruteluga palun mõelge sellele, et kui Jugoslaavia alles olemas oli, siis võisid kõik jugos-, jugoslaavlased reisida. Neil ei olnud neid probleeme, mis neil on täna, nii et sellepärast palun üritage teha vahet Euroopa Liidu küpsuse vahel ja äh, küp-, viisavaba reisimise küpsuse vahel. Need on kaks erinevat asja ning ma usun, ka nagu minu eelkõneleja, et äh, nõukogu ja komisjon ei tee, tohi teha riikidele erine-, tohi riike erinevalt kohelda, kui Serbia ja Montenegro neid tingimusi veel ei täida, siis tuleb neid kohelda täpselt nii nagu teisigi, mm, kes neid tingimusi ei täida, nii et samas kontekstis, kus äh, nimetatakse Serbiat ja Montenegrot, tuleb nimetada ka Albaaniat ja Montenegrot, sest ka nemad ei ole kõiki tingimusi veel täitnud, aga alates juunist mõlemas riigis on tõesti väga palju ära tehtud. nii et äh, ma toetan kõike seda, mis, äh, mida öeldi Bosnia ja Hertsegoviina kohta, ma ei pea seda kordama, ma olen seda juba öelnud, aga ma tahaks öelda, et alati unustatakse ära, et Albaania on väga stabiilne riik, kus on väga stabiilne koalitsioonivalitsus pärast äh, viimaseid valimisi ja see valitsus teeb kõik selleks, et äh, muutuda Euroopa kõlblikuks. Nad on äh, andnud välja joonist annetes väga palju biomeetrilisi passe, aga on riike, kes seda veel teinud ei ole, nii et palun äh, Äh, ma tõesti palun, et komisjon ei teeks siin erinevusi, ei teeks siin, äh, ei kohtleks neid erinevalt, et nad äh, ei ole siis, et täida ise neid nõudmisi, mida meilt võiks oodata. nii et nad kohtlevad kolme riiki ühtemoodi ja mis puudutab Kosovot, siis selles osas mina toetan meie muudatusettepanekuid, mis Kosovo on nende kolme riigi kõrvale pannud, sest seal peab ka üht-teist toimuma, me ei saa seal jätta sellist musta auku, eh, mis puudutab viisapoliitikat. ja mina olen arvamusel, et me ei tohi, nii nagu see on ette nähtud äh, kahjuks muudatusettepanekus kaheksateist, et me ei tohi komisjoni üles kutsuda, et äh, järgmisel aastal alustatakse uuesti õigusliku äh, menetlusega. ei, praegu tuleb öelda seda, mis on öeldud Serbia ja Montenegro kohta, et te peate minema kaugemale ja ütlema seda, et kui tingimused on täidetud, siis te saate liituda ja siis tuleb ka kontrollida seda prots-, äh, menetlust ei tule äh, uuesti alustada, see lihtsalt äh, pikendaks seda menetlust liiga palju. sellepärast ma toetan väga muudatusettepanekut kaheksateist ja ma, ma olen, toetan muudatusettepanekut seitseteist ja loodan, et kaheksateist ei lähe läbi. sõna on kolleegil, kolleeg Vigeninil. Uh, suur tänu, härra esimees, ma arvan, et me peaks siin nüüd alustama uut arutelu ja me peaksime võimalikult kiiresti hakkama pihta hääletusega, sellepärast et äh, meil kõigil on päris, päris palju ülesandeid täna. aga kuna mina olen äh, Äh, oma fraktsiooni koordinaator ja variraportööd tahaksin ma tänada proua Ladforti tema hea töö eest ja koostöö eest ka liberaportööriga. see koostöö kahe komisjoni vahel on väga oluline, et meie töö oleks järjepidev ja seal oleks kooskõlastus libe raporti ja ahveti arvamuse vahel. ma toetan üldiselt Tanja Fajoni äh, lähenemist ja ka proua Ladfordi lähenemist. ma arvan, et me peaksime lisama sellesse õigusloomelisse ettepanekusse kõik need riigid, ma ei tahaks hakata kordama seda, mida on siin juba öeldud, kuid äh, paar sõna Kosovo kohta. Kosovo puhul me tahaksime pisut äh, nüansirikkamat lähenemist äh, meie fraktsioonis näha. ja see tähendab seda, et meile, me, me ei ole valmis toetama äh, proua Ladfordi muudatusettepanekut seitse, me tahaksime et te toetaksite muudatusettepanekut number viis, me palume teie toetust sellele muudatusettepanekule, see on meie arvates kompromiss, mida võiks toetada kogu ahvet. ja ma tean, et mõned kolleegid on esitanud teisi muudatusettepanekuid, nii et meie oleme teinud ettepaneku vaba, vabaks hääletuseks, aga viis võiks olla muudatusettepanek, mida kõik saavad toetada ja lõpetuseks tahaksin ma lisada, et ma, me, meie usume, et Bosniale, Hertsegoviinale ja Albaaniale tuleb anda võimalus, pidades silmas neid edusamme, mida Bosnias ja Hertsegoviinas on tehtud pärast komisjoni ettepanekut. ja seda otsust oleks tõesti vaja Balkani regioonile, viisade, viisanõude tühistamine on tõesti nende, selle piirkonna kodanike südamel ja nad ei peaks jääma ootama uut õigusloomulist ettepanekut komisjonilt. Need kaks riiki tuleb kaasata nüüd ja kohe aitäh. ma võib-olla äh, selgitaks äh, natukene, et kui te tahate sõna võtta, et siis võib-olla kohe me ei tea, millest äh, te tahate rääkida, et ma ei tahaks, et me siin nüüd uue arutelu korraldaks, aga ma palun, et need kaheksa inimest, kes nüüd sõna võtavad, räägiks ähm, tõesti muudatusettepanekutest ja alustaks seda arutelu uuesti. Uh, thank you, Mr Chair, I will be suur tänu, härra esimees, ma teen tõesti väga lühidalt äh, iseäranis, pidades silmas seda, et ma mõistan, et äh, me peame võimalikult kiiresti hääletama asuma. olles endise Jugoslaavia kodanik, võin ma kinnitada, et kakskümmend aastat tagasi oli olukord äh, selline, et meil oli väga lihtne reisida Graatsi, Salzburgi, Dresdeni või Veneetsiasse ja Thessalonikisse. Need olid meile lihtsad marsruudid. samas ei olnud äh, nii lihtne kakskümmend viis aastat tagasi reisida Budapesti, Bukaresti ja Sofiasse. ja ma tahaksin sellega öelda, et endises Jugoslaavias kasutati ini-, olid inimesed harjunud äh, reisima lääneriikidesse vabalt ja praegusel hetkel äh, tahame samasse, samasse olukorda tagasi jõuda, me tahame lubada naistel, me tahame noortel inimestel lubada tunda sedasama tunnet, nagu me tundsime kakskümmend viis aastat tagasi ja ma leian, et me peaksime toetama viisanõude kaotamist. see oleks väga tugev poliitiline sõnum sellele piirkonnale ja väga oluline sõnum loomulikult Äh, mis puutub Kosovosse, siis äh, minu ettepanek oleks, äh, et selles osas praegusel hetkel unustame ära kõik õiguslikud küsimused Kosovost. me teeme neid otsuseid inimeste pärast, kes elavad Kosovos, tegemist on elavate inimhingadega, kes on ära teeninud oma kodanikuõigused, sõltumata sellest, kas liikmesriigid tunnistavad seda riiki või mitte. Grazie, eh, richiamo ancora al merito. aitäh ma palun, et te äh, räägiks tõesti muudatusettepanekutest. härra von Paanel, Paalenil on sõna. suur tänu, härra esimees, ma tunnustan oma kolleegi äh, härra Latvordit tööd ja ma rõhutaksin, et me ei saada mitte ainult Lääne-Balkani riikidele sõnumeid, vaid me saadame kahekümne seitsme liikmesriigi äh, kodanikele sõnumeid. nii et me peame tõesti olema valmis võitlema terrorismi vastu, organiseeritud kuritegevuse vastu, illegaalse sisserände vastu ja ma tahaksin juhtida raportööri tähelepanu sellele, et kui kõik need riigid selle viisarežiimi alla satuvad, siis ühelgi riigil ei tohiks olla vab-, viisavaba režiimi siis, kui ei ole täidetud kõik kriteeriumid. aitäh! aitäh! proua Poskut. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik denk dat de, de lijn die... Aitäh, härra esimees. Ma arvan, et et proua Lotsvaldi liin ja libe komisjoni liin on väga tundlik. ma arvan, et me peame äh, vaatama kaasavat äh, lähenemist ja mitte teha äh, vahet erinevatel rahvustel. me peame kindlustama, et kriteeriad on saavutatud. me ei tohi juba enne kedagi välja jätta. kõik saavad aru, et me oleme liiga suure administreerimise vastu teiste sõnadega, eh, inimesed eh, saavad sinna nimekirja, kui nad vastavad kriteeriumitele täielikult. aitäh. härra Katsin. ma tahaksin kõigile meile meenutada parlamendi rolli. me oleme neid, kes peavad eh, selles piirkonnas nii-öelda liikumised tekitama. on väga oluline, et parlament looks paremad eh, eeltingimused ning palju positiivsema atmosfääri eh, üksikutes riikides, selleks me saame selliselt eh, Euroopa toetavate jõudus, Euroopat toetavaid jõudusid toetada. Bosnia-Hertsegoviina on kõige raskem juhus. see riik võib, võib teha väga suure sammu väga kiire aja jooksul, praktiliselt kohe, ma tahaksin tervitada äh, proua Ladfordi ja proua Fajoni poolt tehtud tööd. ma tahaksin nimetada seda, et komisjoni äh, äh, hindamised siis muudatuses kaks on väga olulised. Albaania võib koheselt neid järgida, kuid mis on äh, samuti väga oluline on fakt, et Kosovot ei tohi enam ignoreerida, on aeg tunnustada Kosovot ning kodanikke mitte ri-, mitte riigina, kuid me peame äh, kindlustama põhilised äh, inimõigused, inimeste vaba liikumise Kosovost, me ei saa ignoreerida seda. ning me peame, me me ei tohi jätta kõrvale nende, selle, nende inimeste kõige suuremat huvi, aitäh teile! kolleegid, kuid ma võiksin teile veel kord meelde tuletada, tehke hästi lühidalt, sest meil on väga äh, tõsine ja kiire programm täna. aitäh, äh, härra esimees. ma teen väga lühidalt. ma kuulen, et väga palju inimesi teeb äh, Äh, ütleb, et viisa takistab inimeste vaba liikumist, kuid see ei ole ju nii. inimesed, kes küsivad viisat äh, või taotlevad viisat, saavad seda, me ju ei ütle, et piirid on kinni. normaalsed, tavalised inimesed saavad, äh, saavad tulla Euroopa Liitu, kuid me tahame välistada terroristide tulekut siia. Albaania, Kosovo, Bosnia, viisavaba liikumine on ju hea signaal terroristidele ning me ju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 ja ma pean ütlema, et ma ei näinud, et äh, seal päevakorras oleks olem-, oleks olnud ra-, äh, selle raporti arutelu. seal oli kirjas ainult elektrooniline hääletus. elektrooniline hääletus äh, tähendab seda, et me peame jääma saali kuni, kui selleks ajaks, kui see Äh, hääletus on läbi. me peaksime lõpetama selle arutelu siin kohe ja hääletama elektrooniliselt äh, ja et me saaksime selle päevakorraga ühele poole, muidu tuleb meil päevakorda ametlikult muuta. Eh, suur tänu, nagu ma juba varem ütlesin, äh, väga raske on mul ette näha mis toimub ja, ja katkestada kolleege siis, äh, kui nad peaksid tegelikult rääkima muudatusettepanekute sisust, aga ei tee seda, aga kui kõik äh, komisjoni liikmed on nõus, siis läheme kohe hääletuse juurde, nii et äh, andke märku, kolleegid, kes soovivad hääletuse juurde minna kätega. kui komisjoni inimesed on selle poolt, et me lähe-, asume hääletama, siis paistab, et siin proua Ladford tahab sõna. palun, proua Ladford jah, ma omalt poolt ütleksin kiiresti oma kolleegile Van Balenile ja ka osaliselt vastuseks ka viimasele kolleegile, kes siin mainis kuritegelikke organisatsioone ja kriminaale ja arvas, et viisarežiim on selle, neile hea. aga ma tahaksin öelda, et me ei räägi siin mitte üheski punktis sellest, et me viisanõude kaotaksime ilma kriteeriumid täitmata ja sealhulgas on ka kõik organiseeritud kuritegevuse vastalised, ebaseadusliku kaubanduse vastalised, vastased meetmed, koostöö politsei, kohtuorganite vahel ja, ja nii edasi ja nii edasi. sel moel just nimelt püütakse kurje, kurjategijad kinni. me oleme näinud häid näiteid äh, selle kohta äh, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt, äh, sellepärast et kogu IRA kriisi ajal ei äh, lõpetanud me vaba liikumist, sellepärast et see tähendas äh, ka koostööd politsei, kohtuvõimu ja korrakaitseorganite vahel ja see on väga hea vahend kuritegevuse vastases võitluses. kõik kriteeriumid tuleb täita. olgu, kolleegid, ma siis kordan, mida ma ütlesin varem. kui suurem osa meie välisasjade komisjoni liikmeist on nõus ja tahavad kohe minna hääletuse juurde, siis äh, andke märku, kes on selle poolt. andke kätega märku, kui te tahate kohe hääletama asuda. minu arust on selge, et kolleegid tahavad kohe hääletama asuda. nii et äh, ma loodan, et te ei pea mind äh, siin karmiks, liiga karmiks või liigaks solvavaks selles, äh, kui ma ei anna teile sõna. Allora, procediamo alla votazione dell'emendamento 17. alustagem siis muudatusettepanekuga seitseteist, mille esitas äh, raportöör või arvamuse koostaja, kes on poolt? kes on vastu? muudatusettepanek kaheksateist, vabandust, äh, muudatusettepanek üheksateist, äh, mis on esitatud jällegi arvamuse koostaja poolt, kes on poolt? muudatusettepanek üheksateist. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek neli. kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, kallid kolleegid. niisiis, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas erapooletuid on? paistab, et kellelgi on probleeme oma hääletuskaardiga. hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja kolleeg, kelle hääletuskaart ei töötanud, hääletas vastu. muudatusettepanek number seitse. jällegi arvamuse koostaja poolt hääletus on, vabandust, kes on poolt kes on vastu? vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, olgu. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud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 ta ei saa äh, öelda inglise keeles, et ta hääletas vastu, äh, vaid tema ma masin, tema hääletusmasin ei töötanud. aga üks muud, esimees ütleb, et aga üks hääl oli veel siin poolt, nii et igal juhul on vastu võetud. Eh, allora passiamo alla votazione del... SS Mupred. Poi quel vil, vil reis balsuot vabandage, mina olen vastu, kas te võiksite selgitada, mida me siin üldse hääletame? mina arvan, et mul on hääletusmasinaga probleeme. E igal juhul nüüd läheme muudatusettepaneku number kuus juurde. kes on poolt? kuus. kes on poolt? kes on vastu? ja ma arvan, et kontrollime igaks juhuks seda ka elektrooniliselt, hääletus on alanud Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud. ja tulemus on vastu võetud. nüüd on minu hääletuskaart mul olemas ja minu kolleegi hääletusmasin siin kõrval ei tööta ja tema on poolt È solo per registrare la volontà del collega, ma il risultato non cambia. igal juhul see tulemust ei muuda, äh, aga on tore, et me saime teie kolleegi hääletuse ka kirja. ja lähme edasi muudatusettepaneku number üheksa juurde. selle juurde on suuline muudatusettepanek. kes on selle poolt? kes on vastu? vastu võetud. number üks Adesso l'emendamento 2. Jaale muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vabandust, vastu võetud. neliteist, kes on poolt? kes on vastu? In ogni caso è respinto. It doesn't matter. Uh, igal juhul ma arvan, et see lükati tagasi või soovite kontrolli, sellisel juhul teeme elektroonilise kontrolli, keegi soovib seda. nii et kontrollime muudatusettepanekut number neliteist. palun hääletage. hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud kolmkümmend üheksa kahekümne viie vastu. ja muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. ja lõpetuseks muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame proua Latvar, teil on midagi öelda? jah, härra esimees, nagu ma viitasin enne hääletust, tahaksin ma öelda, et Kosovo küsimus on väga tundlik küsimus ja ma paluksin äh, teilt koostööd äh, ja pisut äh, liikumisruumi selleks, et libe komisjoniga lõplik sõnastus välja töötada. ma sain aru, et seitse võttis viie vastu väga väikese toetusega ja ma, need, kes ei toetanud seitsmendat muudatusettepanekut, ma tahaksin paluda teilt kannatlikkust ja mitte lasta sellel mõjutada teie häält lõpphääletuse käigus. me proua Fajoniga püüame lõppsõnastuses äh, saavutada kompromissi, kus on arvesse võetud kõigi arv, arvamusi ja palun ärge siis seda osa laske ennast lõpphääletust mõjutada, hääled olid üsna väikese vahega selles valdkonnas ja mina arvamuse koostajaga olen variraportöör ka libekomisjonis ja hääletan ka seal ja ma annan endast parima, et teie arvamusi arvesse võtta. kolleegid, vi chiedo un ultimo voto, il voto finale, kes sarà nüüd kolleegid, lõpphääletus tegemist on elektroonilise hääletusega, nii et palun hääletage. hääletus on lõppenud. ja tulemuseks on vastu võetud viiskümmend üks häält poolt, kaheksa vastu, suur tänu teile kõigile ja õnnitleme meie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 Prima di cominciare, l'onorevole Muniz ha chiesto, vuole la parola. Eh, ha chiesto di intervenire eh, la collega Muniz, prego. Sì. proua Muniz soovis sõna. palun. suur tänu, härra esimees, mina tahaksin äh, algatuseks protesteerida. ma tahaksin protesteerida selle üle, kuidas äh, me praegusel hetkel käitusime suurem osa meie komisjoni liikmetest ei saanud sõna, välja arvatud äh, siis äh, ja mm, on kaks võimalust, kas on äh, arutelu või ei ole, kui me teeme ainult pool arutelu, siis on tegemist diskrimineerimisega selle komisjoni liikmete vastu ja mina tunnen, et mind on diskrimineeritud. see oleks tegelikult olnud muudatusettepanekute selgitus, siin oli muudatusettepanekuid, mis olid erinevad ja me tahtsime erinevaid muudatusettepanekuid kommenteerida, mina omalt poolt tahtsin selgitada kahe muudatusettepaneku eesmärki Kosovo kohta ja me ei püüdnud äh, siin peatada läbirääkimisi äh, viisarežiimi läbi, äh, viisarežiimi läbirääkimisi, me tahaksime lihtsalt täpsustada, millised on läbirääkimiste kompetentsed ametivõimud. meil ei ole midagi Kosovo rahva vastu kui sellise vastu ja me tahaksime omalt poolt lihtsalt tagada seda, et rahvusvaheliselt tunnustatud ametivõimud on need, kes nende, selle viisaküsimusega tegelevad siin ma mõtlen siis ÜRO Julgeolekunõukogu poolt tunnustatud äh, ametivõimudega resolutsioonist kaksteist nelikümmend neli ja sellest, seda käsitlesid ka kaks muudatusettepanekut ja me ei saanud siin e-, ennem seda seletada enne hääletust. Collega, prendo atto delle sue osservazioni. Nel momento in cui teadmiseks sel hetkel, kui äh, sõnasoovi küll tulid need äh, avaldused, äh, praktiliselt toimub siin teistkordne arutelu, siis ma ju võtsin kuulda enamust. nojah, ütleb proua Muniz, et enamuse arvamusest võiks pärida kas alguses või pärast, aga mitte, mitte keset arutelu eesistuja, ma võtan selle teadmiseks, ma arvasin, et ma toimisin õigesti. nüüd me lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. E, tegemist on arvamuste vahetusega Lissaboni e, lepingut puudutanud Iirimaa rahvahääletuse üle. esimees Albert, härra Albertini arvas, et meil peaks olema päevakorras selline arutelu, kus me siis e, tegeleme äh, Iirimaa rahvahääletuse tulemustega enne, kui meil on see Euroopa välisteenistuse loomise äh, arutelu, mille puhul on raportööriks proua Neits. ma tahaks äh, natuke rääkida Iirimaa referendumi tulemustest. siin saalis on eri, esindatud erinevate äh, arvamuste esindajad. Ähm, me oleme siin kõik koos ja me arvame, et äh, demokraatia väärtused on väga olulised ja ja väga oluline on ka rahva arvamusega arvestamine, seda väljendas ju referendum, me võtame selle teadmiseks ja äh, to-, nüüd hakkame töötama paremini toimivate institutsioonide Äh, saavutamiseks. ma arvan, et äh, me peame tegelema ka teiste rahvi-, ratifitseerimisprotsessi sammudega, mis alles ees seisavad ja äh, vaja on praktilisi ning paindlikke lahendusi. vahel on tegemist küsimustega, mis tuleb lahendada selleks, et korvata hilinemisi. Te teate, et Tšehhi president Václav Klaus ei ole veel öelnud, et millal ta äh, kavatseb äh, ratifitseerimiskirja äh, alla kirjutada, mis äh, on läbinud mõlemad parlamendikojad. tundub, et president Klaus on võtnud endale õiguse oodata Tšehhi põhiseaduskohtu otsust, sest mõningad senaatorid on sinna esitanud kaebuse, nii et see võib ratifitseerimisprotsessi veel pikendada mõne nädala või kuu võrra. nii et mulle tundub, et praegu me peaksime arutelul rääkima sellest, et eh, kuidas toimib Ahveti komisjon eh, ülemineku ajal. ma paluks, et koordinaatorid või nende esindajad siis eh, räägiksid järgnevatest asjadest. esiteks, et kuidas äh, tagada institutsioonide funktsioneerimist ja töö kvaliteeti, eriti mis puudutab komisjoni, ning äh, samaaegselt äh, võtta arvesse ka Lissaboni lepingust tulenevaid äh, uuendusi. Nitsa lepingus on ette nähtud voliniku kohtade arvu vähenemine kahekümne kuueni, aga et seal, aga algselt oli ette nähtud, et igal lepingul, igal riigil oleks oma volinik. mõningad äh, on avaldanud arvamust, et lahenduseks võiks olla see, et äh, komisjonis nimetatakse äh, kõrge, välispoliitika kõrge esindaja ja siis tegeldakse Lissaboni lepingu jõustumisega ja siis võiks äh, see riik, kes äh, volinikku ei saa, äh, saada endale selle kõrge esindaja koha. kui see nii ei lähe, siis ähm, peaks mõtlema, et mis saab äh, siis, kui Lissaboni leping jõustub. Relexi voliniku tagasiastumine tähendas portfellide ümberjagamist väga Äh, volinike äh, pädevust äh, kontrollitakse ja kui komisjoni koosseisu muudetakse, siis võiks vaja olla ka uut usaldushääletust ning kuidas nimetada kõrget esindajat, kas parlament peaks läbi viima kuulamise, enne kui leping jõustub? Need on siis mõned nendest asjadest, mille üle me peaksime mõtteid mõlgutama ja nüüd ma annan siis sõna neile, kes sõna soo-, soo-, on soovinud, kõigepealt proua Neits, palun uh,. suur tänu, härra esimees, suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin meie fraktsiooni kolleegide nimel avaldada suurt rõõmu ja rahulolu Iiri rahvahääletuse tulemuse üle üle. üle kuuekümne seitsme protsendi häältest olid Lissaboni leppe poolt ja see on tõesti väga kõvasti kõlav võiduhääl Euroopa jaoks. ja on paradoksaalne, et Iiri rahvast tajus, kui oluline on Euroopa Liidu liikmesus just tänu väga põhjalikule majanduskriisile. see paistab olevat, paistis olevat kõige otsustavam tegur, mis Iiri rahva oma meelt muutma pani ja Lissaboni lepet toetama pani. me oleme tulemuse üle rõõmsad ja me võime loota, et kahe liikmesriigi presidendid, kus ei ole veel Lissaboni lepet ratifitseeritud, ja mille on parlamendid küll ratifitseerinud, aga kus riigipead ei ole seda veel allkirjastanud, äh, seda ka teevad, nii et äh, Lissaboni lepe saab äh, jõustuda. ma ei ole päris kindel, aga kas ma sain õigesti aru, et te juba eeldate, et ma praegusel hetkel avaldaksin oma arvamust Euroopa välisteenistuse kohta või sooviksite te, et ma ootaksin paar minutit, enne kui me oleme oma kuni me oleme oma arvamusi vahetanud äh, Lissaboni leppe teemadel. ahah, nii see on. Lissaboni leppe osas tahaksin ma öelda, äh, et on selge, et kohe, kui Lissaboni lepe jõustub, äh, toimuvad suured muutused ja kõige suuremad muutused neist on see, et kolme samba vaheline vahe kaob ära meie aluslepingutes, see on väga oluline muutus. meil on rohkem kvalifitseeritud häälte enamusega hääletamist, mis on ka oluline muutus, aga iseäranis välis- ja julgeolekupoliitikas toimuvad suured muudatused. luuakse kõigepealt Euroopa Nõukogu Euroopa Ministrite Nõukogu president, kes äh, esindab äh, riigipeade tasandil kogu Euroopa Liitu, samuti luuakse välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht, temast saab ka komisjoni asepresident. kas meil on võimalik äh, leida selline unikaalne isik, kes suudab üksinda kõiki neid ülesandeid täita, see on hoopis teine küsimus, aga aga igal juhul äh, kõrge esindaja, välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja äh, ja nõukoguga tiheda koostöö vahel on väga suur, väga selge side ja, ja samal ajal on see isik siis ka komisjoni asepresident, see on väga huvitav kombinatsioon ja see võimaldab meil tõenäoliselt ületada seda lõhet, mis meil on mõnikord siin olnud ja mis meile silma on torganud. ja siis Euroopa välisteenistuse küsimus selle küsimusega tegelen ma põhjalikumalt paari hetke pärast, aga kasutaksin siin neutraalseid sõnastusi äh, ja ütleksin, et tõelise Euroopa väljaarendamine on üks suurimaid muudatusi järgneva paari aasta jooksul, aitäh! Grazie, ha chiesto di intervenire il collega aitäh, härra Prokk. aitäh äh, selle võimaluse eest, et äh, ma siin sõna saan. ma pean ütlema, et see tulemus kuuskümmend seitse koma üks protsenti, see on väga suur märk mitte üksnes äh, Iirimaa jaoks, vaid ka kogu Euroopa Liidu jaoks. see näitab, et kui on toimunud pikk arutelu ja inimestele on saanud asju selgitada ja et mis selles lepingus tegelikult on, siis inimesed on sellega nõus. ja enne oli ka ülemkogu ja kohati kõlasid ka täiesti pidetud äh, argumendid äh, ja inimestele sai selgeks, et see on täiesti mõttetud, selliseid asju, nagu vastased väitsid, ei ole äh, selles lepingus sees ja Iirimaal tekkis uus arutelu ja võeti arvesse nende muresid, äh, lepingut ei olnud vaja muuta. tegemist oli lihtsalt äh, lepingu nii-öelda laimajate väidetega ma arvan, et see on märk sellest, et ülejäänud äh, ratifitseerimisprotsess tuleb edukalt läbi viia, sest me näeme, et alates äh, reedest on äh, see leping kõigis riikides parlamendis või läbi läinud ja see, et ja puuduvad lihtsalt kahe presidendi mm, allkirjad ma olen väga rõõmus selle üle, mida ma olen kuulnud äh, Poolast, et äh, Poola president Kaczynski on äh, lasknud, mm, on öelnud, et tema peab sõna ja kirjutab alla pärast Iiri lepi-, referendumit, ma ei oleks midagi muud ka oodanud. ja ma arvan, et see on hea ähm, märk ka, ka selle jaoks, et ainult ühes riigis on veel vaja see protsess lõpetada, ma arvan, et me peame konstitutsioonikohtu otsuse ära ootama, aga ma arvan, et see konstitutsioonikohus väga suure häälteenamusega või isegi ühehäälselt ütleb, et see äh, äh, leping on kooskõlas äh, Äh, põhiseadusega, nii et see protsess ei tohiks liiga palju aega võtta ja äh, ka seal siis saab äh, ratifitseerimises kirjale alla kirjutada ja et see leping jõustub enne selle aasta lõppu. ma tahaks rääkida veel ühest asjast, nimelt sellest, et millega ma viimastel päevadel olen tegelenud. väidetavalt on ühe riigi opositsiooni äh, esindaja äh, riigis, kus äh, see mm, leping on juba ratifitseeritud ja kiri saadeti ühe teise riigi presidendile, et et ei oleks vaja äh, referendumi tulemustest kinni pidada, et äh, kuidas äh, siis tuleks toimida, kui mm, Saksamaa, Prantsusmaa ja Hollandi opositsioonijuht saadab kirja, et äh, ei oleks vaja mm, äh, kirjutada alla mõnda seadust, mis on äh, parlamendis läbi läinud ma ei kujuta ette, kuidas näiteks Briti press äh, reageeriks, kui mingi selline mm, kiri kirjutataks. ma arvan, et äh, ka sellist asjaolu tuleks äh, arvesse võtta ja tuleks meeles pidada, et tegemist on just selle opositsioonijuhi enda probleemiga ja ma loodan, et president Klaus ei lase ennast mõjutada sellistest kirjadest ja et ta sellest hoolimata kirjutab alla ja need äh, küsimused, äh, mis ähm, siin esitati, komisjoni koosseis äh, ähm, tuleneb praegu veel Nitsa lepingust ja kui mm, tähtaegade tõttu peab asi minema nii, et toimib normaalne menetlus siis võib ähm, see nii ka minna vastava ajakava äh, alusel ja aasta lõpuks peab komisjon siis koos olema. no sellega ei oleks probleeme ning kõrge esindaja osas peab see menetlus äh, hiljem to äh, toimuma. Mm, kuna temast saaks siis komisjoni asepresident, Euroopa Parlamendi seisukohast peab kuulamistel äh, kõrget esindajat kohtlema nii nagu iga teist volinikku. see, et äh, ta tuleb hiljem, see mm, mm, erinevalt teistest volinikest, keda äh, riigid esitavad, aga mm, parlamendi hää-, hääletusprotsessi see ei mõjutaks aga proua Neitsi raporti asjas me peame mõtlema, et milline on siis Euroopa välisteenistuse loomise ajakava, millisest ajakavast me peame kinni pidama või millist ajakava me peame kasutama selleks, et me ei annaks oma relvi käest ära, aitäh. Grazie molte, kolleeg Brock, la parola. aitäh, härra Brock järgmine, järgmine sõnavõtja on proua Meier. Me parece que es el colega, <clears throat> el colega Meier. härra Meier, vabandage. kõigepealt ei tohiks unustada seda, et see on teine kord, kui iirlased hääletasid, esimene kord oli ei, nüüd on hääletustulemuseks jah. ning ma tahaksin tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et kui nad oleksid hääletanud ei ka sellel korral, eh, siis neid oleks võidud kohustada hääletama sinnamaani, kuni tuleb hääletustulemuseks jah. ma räägin fraktsiooni nimel, kes ei ole euroskeptikud. on euronõudlikud, kui tahate. meie usume, et kui Euroopal on tulevik, siis ta peab selle tuleviku üles ehitama demokraatia ja kodanike austamisele. ning sellisel juhul Iiri, äh, Iiri inimesed, inimestele siis tehti teine kampaania, kuhu nii Euroopa Komisjon kui Iiri ettevõtted investeerisid suure hulga raha. nii et, nii et finantseeringud, mis olid äh, saadaval või olevat, olemas siis nii ei kui jah tulemuse puhul on täiesti erinevad. see näitab seda, milline on Euroopa arhitektuur. Äh, ja ma arvan, et tegelikult see on, kui me tahame luua ühtse ala Euroopa, me tahame, et inimesed oleksid kaasatud Euroopasse, me tahame üles ehitada õiglasema ja suurema solidaarsusega Euroopa, siis äh, minu arvates äh, Lissaboni strateegia, mis on jõustunud ja mis, ja mis lubas, nagu meile öeldi, eh, luua siis kakskümmend miljonit töökohta ning investeerida kolm protsenti SKP-st eh, teadus- ja, ja arengusuuringuteks, siis ei ole saavutatud. kuid Euroopa on olukorras, on hullemas olukorras kui eh, aastatel tuhat üheksasada kolmkümmend töötus on väga kõrge ja majandusindikaatorid on kehvad. kui eh, Lissabon on eh, läbi kukkunud, siis miks mitte keegi ei vastuta, kui me oleme olukorras? siis Lissaboni lepe, kui me vaatame artikleid nelikümmend kolm kuni nelikümmend üheksa, tegelikult tekitasid selle ähm, äh, olukorra, see lubab sotsiaalsed dumpingud näiteks Euroopas, sotsiaalsed väärtused eh, ei ole enam väärtustatud. Need artiklid on Lissaboni leppe südameks, teenuste eh, vaba liikumine ning nagu, nagu ma ütlesin, et mitte keegi ei ütle, et kedagi peab süüdistama, me me palusime härra Barrosol vastata, et miks te ei tunnista, et eh, Lissabon on läbi kukkunud te, ja te olete vastutavad selle eest. ta oli üsna aus ja ütles, ma ei ole vastutav selle eest, sest vastutavad inimesed on eh, Washingtonis, eh, Ameerika Ühendriikides. meil on nii-öelda Brüsseli konsensus, aga nagu USA, nemad usuvad, et parim, mida nad võivad turule teha, on jätta turg rahule ning seetõttu minu fraktsioon äh, kritiseerib väga tõsiselt seda, kuidas me tahame Euroopat üles ehitada, samuti siis nende lepete sisu, kuidas, äh, mis liiguvad, äh, mis kaugenevad siis algsest sotsiaalse Euroopa ideest. ei ole võimalik, märgin sekretäridele, et me saime eile dokumendi väl-, Euroopa välisteenistuse kohta ning, ning tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on juba homme. see ei ole õige. kui teema on, on oluline, nagu see välisteenistuse loomine on oluline, siis oleks pidanud olema rohkem aega, mitte ainult paar päeva selleks, et seisukohad võtta. ma arvan, et see komisjon ei tohiks niimoodi toimida, me vajame muudatusettepanekute esitamaks rohkem aega, kuna te-, küsimus on oluline. mis puudutab Euroopa välispoliitikat, mida me tahame on see, et me ei, me ei taha lihtsalt äh, järgida või jälgida seda, mida, äh, mis toimub USA-s, kas võidavad äh, vabariiklased või, või teised. et mida, mida meie ütleme Euroopas, me räägime Euroopas, Euroopa kaitsepoliitikas, mis peaks lõpetama massihävitusrelvadele. aga mida me räägime desarmeerimise eest. ei, see peaks olema autonoomne, täiesti autonoomne, selgelt autonoomne poliitika, kus me, kus me võime jõuda rahvusvahelise areenini, kus me räägime täielikust desarmeerimisest. meie Euroopa poliitika peab töötama nende eesmärkide nimel. ja see on äh, momendid, äh, mida Lissabon ignoreerib. ma ei ütle, ma ütlesin teile, ma ei ole euroskeptik. me toetame Euroopat, aga me nõuame, e, et, äh, et me saavutaksime Euroopa sellise, nagu meile meeldib ning see, kuidas me seda saavutame. me tahaksime saavutada, siis kas me saavutame siis Victor Hugo eesmärgi unistada aastat tuhat kaheksasada kolmkümmend kaheksa. nii et minu fraktsioon nõuab äh, siis jäika ja jäikust, kui Lissabon ratifitseeritakse nende riikide poolt, kes seda peavad veel tegema. Äh, Ühendkuningriigis samuti käib arutelu ja tundub, et on ka seal suur äh, probleem konservatiivide parteiga ning ning see küsimus tuleb vaatluse alla nende partei kongressil. ma ütlen, me peaksime olema ranged ning mina tahan kritiseerida meie sekretäriaati, kes annab meile esmaspäeval dokumendi ja ütleb, et muudatused tuleb esitada kahe päeva pärast. aitäh, härra esimees. suur tänu selle sõnavõtu eest, kallis kolleeg ja proua Lunetšek. Voy a empezar solamente en español para responderle al señor uh, Meyer. ma kõigepealt vastaksin härra Meierile hispaania keeles. Teie ütlesite, et Clue nõuab. Uh, te ei olnud euros, te ei ole euroseptilised, aga te olete lihtsalt nõudlikud, ütlesite te, te olete ain-, te ei ole ainsad, kes on nõudlikud, ka rohelised on nõudnud alati palju rohkem kui see, mida Euroopa Liit esindab tegelikult ja Lissaboni lepe ja see, et Iirimaa hääletasid äh, praegu poolt, äh, näitab seda, et meil võiks olla tulevikus rohkem demokraatiat, ma tean, et te ei jaga meie arvamust, aga aga mina isiklikult kaitsen äh, seda arvamust, et Lissaboni strateegia, Lissaboni lepe annab meile rohkem demokraatiat Euroopa, Euroopas ja meie parlament saab endale õigusi juurde, sellepärast olen mina alati selle üle üllatunud, kui teie või ükskõik milline Euroopa Parlamendi liige ei ole Lissaboni leppe poolt, äh, nii et meil ei ole mõtet seda uuesti arutada enam. ja nüüd jätkaksin inglise keeles. mul oli väga hea meel äh, laupäeval, kui ma kuulsin, et äh, Iirimaa rahvahääletus läks hästi, ka kõik minu EFA rohelised kolleegid olid rõõmsad selle üle. on selge, et nüüd teisel hääletusel kaks kolmandikku Iirimaa rahvast toetasid seda toetada demokraatia suurendamist Euroopas. ma olin ise äh, esmaspäeval nädal aega tagasi Iirimaal selleks, et viia läbi kampaaniat koos Iirimaa rohelistega ja näidata nende toetust kõigile Lissaboni leppele. ja ma arvan, et seekord oli erinev vast see, et sedakorda ametiasutused ja erakonnad, valitsuserakonnad kui ka teised erakonnad võtsid äh, seda küsimust tõsiselt. ma arvan, et esimesel korral oli kõige suuremaks probleemiks vast see, et need, kes toetasid Lissaboni äh, lepet, arvasid, äh, et asjad lähevad iseenesest hästi ja nad ei teinud midagi, ei võetud mitte midagi ette. ja veel üks asi, mida siinkohal tasub mängida, on see, et üsna ebaloogilised argumendid, äh, lausa absurdsed argumendid, äh, mida ei-toetajad äh, esitasid, need olid nüüd tühjaks tunnistatud ja neid enam ei olnud, aga siiski olid mõningad argumendid olid, olid veel endiselt alles, nagu näiteks see, et et Lissaboni leppe järel läheb miinimumpalk ühe euro euroni ja ma ei tea, kes seda, sellist absurdset asja võib kes niisugust asja võib üldsegi väita, aga igal juhul olid väljas plakatid, et äh, miinimumpalk läheb üks kaheksakümne nelja euroni äh, ja, ja, ja noh, aga, aga igal juhul äh, suurem osa inimestest nägid selliseid argumente läbi ja ja toetasid poolt ja kõige olulisem on see, et need, kes toetasid Lissaboni lepet ja toetasid ühis, ühist Euroopat, see oli üks suuri arg-, suur argument noortele inimestele iseäranis et kõik need inimesed äh, argumenteerisid seda, et meie kuulume Euroopasse me teame, et loomulikult ka, ka majandus- ja finantskriis olid selle kuulumise vajaduse eriti hästi välja tulnud, aga, aga ikkagi on kõige olulisem see, et, et on see kuulumise tunne, et me kuulume Euroopasse, ehkki meile kogu Euroopa ei meeldi. Äh, paljud meist äh, tahavad praegugi mingisuguseid muutusi näha, aga igal juhul me toetasime seda Äh, mõned minu kolleegidest on juba sõna võtnud äh, nendest küsimustest, äh, nii et ma tahaksin, aga ma tahaksin siin veel mainida, me teame, et härra president Kaczynski Poolast on nõus allkirjastama, aga mis puudutab ähm, härra Václav Klaussi, siis, siis jah, seal äh, ei, ei ole asjad veel selged ja ehk need, kellel on häid sidemeid äh, Václav Klausiga, võivad aidata meid siin. mis puudutab äh, Cameroni tooride parteid Ühendkuningriigis, siis mina käisin Inglismaal nädalavahetusel ja vaatasin äh, tele, televiisorid seal ja siis äh, ma nägin, et härra Cameron ja, ja Torid äh, juba, juba võtsid, astusid natukene tagasi, võtsid asju tagasihoidlikumalt ja ütlesid, et nad loomulikult ei taha mõjutada ühtegi teist riiki selles valdkonnas ja ja sellise tagasi taandumise äh, valguses arvan ma, et, et ka Cameron muudab oma lähenemist siis härra Brocka kirjeldas siin olukorda ja härra Brock kirjeldas olukorda äh, ja väga huvitav oleks näha, kuidas see kuninganna äh, pool pöördumine Inglismaal läheks. ja mm, kuna ma sain aru, räägime me välisteenistusest natuke hiljem, aga siis ma ütleks, et suurimaid muutusi demokraatia suurenemine välja jätta Euroopa Parlamendi seisukohast ja ja riigi, äh, riigipeade, äh, riiklike parlamentide äh, Äh, suurem kaasamine on vast oluline ja ka kodanike kaasamine, ma arvan, et see aitab, äh, see aitab meil äh, siiski ja, ja kodanikualgatuse algatus aitab meil siiski inimesi rohkem kaasata. aga lisaks sellele ma loodan, et mis puudutab välisküsimusi ja Euroopa kohta maailmas, siis ma loodan, et meie hääl välisküsimustes saab olema tugev ja iseäranis sellistes valdkondades nagu inimõigused, konfliktide ennetamine, seda on Lissaboni leppes ka välja toodud eraldi, eraldi välisasjade valdkonnas lisaks sõjalisele dimensioonile. ma loodan, et nendele küsimustele keskendub parlament eriti tulevikus, ma ootan neid muutusi Äh, rõõmuga ja ma loodan, et äh, nende küsimuste paikasaamisele on meie parlamendis ka palju toetust. Eh, la parola al kollega eh, suur tänu! ja härra Pöttering, palun! Um härra esimees, ma soovisin sõna selleks, et rääkida proua äh, Anemi Neits, Neitsi raportist, aga äh, ma tahaksin kõigepealt rääkida kolleeg Elmar Brocki ähm, sõnavõtust ja see puudutas seda Suurbritannia äh, opositsiooniliidrit. alati tuleb selle inimese käitumise äh, tegelik mõõde silme ette manada. see inimene tahab, et Ühendkuningriik võtaks vastu, tagasi oma sõna, mis on antud. mõlemas parlamendikojas on see läbi läinud, kuninganna on alla kirjutanud ja ta tahaks nüüd referendumit, tegemist oleks sõnamurdmisega see tähendaks seda, et suur, Ühendkuningriigi poolt juba antud sõna võetaks tagasi ja kui ta kutsus Tšehhi presidenti üles mitte alla kirjutama, siis tähendaks see seda, et Tšehhi president rikuks ise põhiseadust ja oma põhiseaduses eh, sätestatud eh, menetlusi. kujutage enda, endale ette, et et et äh, kui midagi sellist toimuks tõesti niimoodi, et Saksamaa äh, tuleks selline algatus, siis kujutage ette, kuidas meid sõimatakse seal. mina oleks väga ettevaatlik oma äh, selles osas. ja see, kuidas see inimene käitub, ei ole mitte ainult õigustega vastuolus, vaid see on uus imperialismi vorm. see tähendaks, et et ühe allkirja andmisega viivitamise tõttu äh, ülejäänud kahe, üle, ülejäänud riikide äh, see asi edasi lükkab. Äh, ning nüüd räägiks proua Naits, Naitsist, meie meelest on see avaldus väga hea mõte, aga me peame mõtlema selle peale, et diplomaatiline teenus, teenistus, kas teil ei ole tõlget, küsib härra Püttering. Um proua Neits ütleb, et tal pole veel äh, võimalust olnud tutvustada oma raportit. tal ei ole olnud veel võimalust omaenda raportit tutvustada härra Petering, ma mõtlesin, ma sain aru, et te olete juba rääkinud sellest. Äh, siis äh, ma teeks lihtsalt ühe märkuse, võib-olla proua Neit saaks selle arv-, äh, arvesse võtta pärast. ma lugesin selle teksti väga põhjalikult läbi ja mul on ettepanek, et me lisaksime teksti sellise sõnastusega Euroopa Parlament peab olema diplomaatilises teenistuses esindatud, selleks et me oleks ka kaasatud. meil on vaja ju võimalust sellistes ähm, olulistes esindustes äh, esindatud olla ja kui me algusest peale seda ei nõua, siis pärast on seda väga raske lisada, nii et see on minu äh, palve proua Neitsile, et ähm, ta lisaks ähm, selle, et Euroopa Parlament peab samuti olema Euroopa Liidu esindustes, äh, esindustesse kaasatud, aitäh. aitäh, ma tahaks, et kolleegid, kes on sõna soovinud, räägiks tõesti äh, ainult äh, meie praegusest teemast, et nad kommenteeriks äh, Iirimaa referendumi tulemusi. ja hiljem siis raportöör räägib Euroopa välisteenistuse institutsioonilistest aspektidest. sõna on kolleeg Korotševil. Много ви благодаря, господин председател. Аз също, както и много от моите колеги преди това, съм много доволен от referendumit siis da või Iru-? jah, nagu ka eelkõnelejad, on mul väga hea meel selle jah-hääle üle eelmisel reedel Iirimaal, mul on tõesti hea meel, et äh, Iiri kodanikel õnnestus teha vahet äh, oma suhtumisel oma enda valitsusse ja Euroopasse et nad eristasid Euroopat, millel on vaja, mida on vaja, mis meid ühendab ja mis vajab reformi, mida toob meile Lissaboni lepe. me ei tohiks muidugi alahinnata või ei, ei, ei unustada seda, et finantskriisil oli oma roll mängida selles rahvahääletuses ja selge on see, et Iirimaa oleks läinud pankrotti, kui ei oleks olnud Euroopat tänu Islandile ja, ja ka Islandil, vaadake, on on praegu Euroopa-meelne liikumine. aga ma ei äh, toetaks äh, era, eriliste soodustuste andmist äh, liikmesriikidele selleks, et nad kas sellele Lissaboni leppele või mõnele teisele suurele dokumendile alla kirjutaksid, nagu näiteks sotsiaalsed soodustused või maksusoodustused, mida anti üle Iirimaale. Lissaboni lepe ei kohusta liikmesriike võtma vastu mingisuguseid eraldi kohustusi, nagu ei hääletoetajad on väitnud. mis puudutab muudatusi Lissaboni lepet, siis nii palju, kui ma mõistan, siis Barroso ootab natuke, et liikmesriigid saavad oma otsused langetada, kuidas edasi minna ja mul oleks hea meel, kui meie siinolijad et Poola ja Tšehhi kolleegid võiksid meile rääkida pisut ka arengutest nende riikides. ma olen kindel, et Poola president kirjutab paari päeva pärast äh, alla leppele, aga mis puudutab Tšehhi äh, Vabariigi katseid Lissaboni leppe jõustumist takistada, siis ma arvan, et äh, need katsed, need üritused kukuvad läbi ja ma loodan, et reformilepe enne aasta lõppu jõustub, nii et äh, komisjon äh, saab moodustada juba lähtuvalt Lissaboni leppest. ja hiljem, kui proua Neits on juba oma arvamust tutvustanud Euroopa välisteenistuse kohta, äh, võtaksin ma uuesti sõna ja teeksin äh, oma panuse. ja ma lisaksin veel ühe asjaolu. me saime ühe arvamuse siin, kas see arvamus põhineb komisjoni algatusel või, või mis arvamus see üldse on? ja kui kriitilised me peaksime olema selle Euroopa välisteenistuse kohta ja selle kõrge esindaja, kõrge esindaja osas Euroopa institutsionaali? Prego, la parola ja see on teise komisjoni raportile esitatud arvamus. Right minu nime hääldakse Vigenin, härra esimees. jah. ma näen, et meil on siin väga, praegu väga üldsõnaline arutelu, võib-olla oleksime me võime välisteenistuse arvamuse puhul äh, proua Neitsi arvamuse juba ennem ära kuulda, aga, aga igal juhul äh, me võime siis äh, ka muidugi Iiri hääletuse teemadel arvamusi vahetada. loomulikult on sotsialistid ja demokraadid väga rahul selle rahvahääletuse tulemusega, meie oleme toetanud reformi lõppelepet, me ka viisime läbi kampaaniat juba esimese hääletuse ajal ja nüüd on meil väga hea meel, et selle rahvahääletuse tulemus oli positiivne ma ei ma arvan, et see tulemuse mõjutab Euroopa Liitu nii siseselt kui ka väliselt, see Iirimaa jah-sõna lõpetab äh, selle nii-öelda institutsioonilise ebakindluse ja kriisi Euroopa Liidus ja mm, jätab meist väljapoole palju tugevama mulje ja loomulikult äh, on küsimärgi all veel äh, Poola ja Tšehhi ratifitseerimise saatused. mul on hea meel, et Poola riigipea kinnitas, et tema on valmis allkirjastama selle äh, leppe ratifitseerimise seaduse ja ma usun, et mis puutub Tšehhi presidenti, siis ma pole tegelikult üldse kindel, et kui me talle survet avaldame Äh, et siis me saavutame positiivse tulemuse, aga ma arvan, et me peame igal juhul selgitama, et kui Poola riigipea allkirjastab selle seaduse, siis on järele jäänud vaid üks isik kogu Euroopas, kes on endiselt reformileppe vastu ja Äh, see ja kui tšehhid äh, ei äh, ratifitseeri, siis kriis on seotud ainult selle isiku ja Tšehhi Vabariigiga üldiselt. nii et ma usun, et poliitilised jõud Tšehhi Vabariigis, kes toetavad Lissaboni lepet, peavad oma töö ära tegema ma arvan, et Euroopa Liit ei peaks siin avaldama survet Tšehhi Vabariigile, ma arvan, et see on Tšehhi siseküsimus ja kuna Tšehhi parlamendi kaks koda on juba ratifitseerinud äh, Lissaboni leppe, siis äh, ma ei näe mingisuguseid äh, ma ei näe, mis võiks veel seda ratifitseerimist takistada, välja arvatud siis presidendi kummalised tujud. ma arvan, et Briti konservatiivid aga peaksid olema teadlikud sellest, et need kuulujutud, et on mingisugune äh, kokkulepe David Cameroni ja Tšehhi presidendi vahel ja et tšehhid püüavad äh, venitada ratifitseerimisega, kuni Briti konservatiivid võimule saavad, see kuulujutt ei saa ju ometi tõsine olla. ei ole tõsiseid äh, poliitilisi jõude nagu Toorid kes äh, võiksid äh, saada võimule järgmisel aastal äh, ja, ja, ja, ja ma arvan, et sellised võimud ei, <laughs> ei toetaks igal juhul nii veidraid poliitilisi käitumisi, nagu, nagu see siin ma arvan, et äh, igal juhul saab Lissaboni lepe ratifitseeritud, sellega seoses on seotud mõned institutsioonilised küsimused. loomulikult äh, me peame ootama ära nõukogu otsuse Euroopa Komisjoni koosseisu kohta ja minu isiklik arvamus ja ka sotsiaaldemokraatide arvamus äh, on järgmine. me peame moodustama uue Euroopa Komisjoni Lissaboni leppe alusel, kui see on ratifitseeritud. me peame jätkama ettevalmistustöid järgmise komisjoni hääletamise teemadel lähtuvalt praegustest eeskirjadest, aga meie eesmärk peaks olema siiski hääletada uue komisjoni üle vast-, lähtuvalt Lissaboni leppest. ja öö, presidendi puhul oli hääletus Nitsa leppe osas ja, ja, ja loomulikult see küsimus jääb. meil peab, me peame saavutama selguse, et kas on võimalik, et me komisjoni presidenti häälet-, hääletasime lähtuvalt Nitsa leppest ja komisjoni ise lähtuvalt Lissaboni leppest. ma ei tahaks siin kedagi provotseerida, aga võib-olla me võiksime ka presidenti siis uuesti hääletada, nii et pilt oleks õiguslikult täiesti selge. ja lõpetuseks, kui Lissaboni lepe on lõpuks ometi täielikult ratifitseeritud, siis äh, nõukogul ja ka Barrosol on väga tähtis roll mängida ja nemad peavad äh, nemad on, nendel on vastutav roll äh, nõukogu või Euroopa Liidu presidendi valimisel ja samuti ka kõrge esindaja valimise protsessis ja me peame arvesse võtma seda, et nende kahe ametikoha õiguslikud alused on paika pandud, aga aga oluline on ka see, millised isikud neid ametikohti täitma saavad ja ma tahaksin veel kord rõhutada, et meie usume, et välispoliitika kõrge esindaja peaks olema Euroopa sotsialistliku liikumise esindaja, nii et äh, vastutuste jagamine suurte äh, poliitiliste erakondade vahel oleks äh, tasakaalus ja lõpetuseks, Euroopa Parlament peaks olema täielikult kaasatud kogu sellesse protsessi ja me võime jätkata täpsemaid arutelusid institutsioonilistest äh, asjaoludest äh, seoses äh, proua Neitsi raporti käsiteluga sellepärast ja see on alles kogu meie töö algus, sellepärast et meil on ju väga palju väljakutseid seoses välis- ja julgeolekupoliitikaga, meil on praegu võimalus kogu seda protsessi mõjutada, meil on võimalus kujundada välja selline selline olukord, nii et mis on optimaalne Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu kodanikele ja muu, annab Euroopa Liidule maailma areenil tähtsa koha. aitäh, härra Kasuliidis! aitäh, härra esimees, kõigepealt ma tahtsin märkida, et Iiri inimesed on hääletanud jah eh, suveräänselt ning see oli nende suveräänne õigus hääletada teistmoodi kui eelmisel korral. ma arvan, et nad hääletasid jah, sellepärast et nõukogu andis neile selge kohustuse, kohustused. Eh, nad eelmine kord küll hääletasid ei, aga kõik need teemad mille kohta anti neile teadet nõukogu äh, kohta, olid teemad tegelikult, mis, äh, mis ei olnud äh, ju üldse Lissaboni leppes sees, kuid mida ei-kampaania läbiviijad püüdsid rõhutada ja eksitada inimesi sellega. finantskriis on, on, on näidanud meile, kui, kui sõltuvad me üksteist oleme ja kui oluline on see, et kuuluda kuskile. ärge unustage, et Island, kes ei tahtnud Euroopa Liiduga liituda, on nüüd kandidaatriik eh, just, eh, just seetõttu, mida Island on eh, läbi elanud finantskriisi tõttu, ta on olnud, ta on väike riik ning nende raha ei suutnud vastu seista rahvusvahelisele survele. Iiri, kui Iiri inimestel oleks pida-, oleksid pidanud äh, hääletama senikaua, kuni äh, nad saavad jah, ma ei tea seda. aga, aga mida toorid tahavad teha Ühendkuningriigis, on ju täpselt seesama. Nend-, Ühendkuningriik äh, siis parlamendi mõlema koja kaudu ja kuninganna allkirjaga on ratifitseerinud Lissaboni leppe ning nüüd keegi, keegi üritab inimeste mõt-, mõtteid muuta. on selge, et paljud meist alahindavad seda, mida, mida esindusdemokraatia esindab. meie oleme siin selles parlamendis me oleme siin äh, esindusdemokraatia abil enamus äh, liikmesriike on ratifitseerinud äh, Lissaboni leppe esindusdemokraatia kaudu, mis on äh, kehtiv ning me teame väga hästi, et referendumi puhul tulevad küsimuse alla mitmeid teemasid, mis tegelikult ei ole üldse seotud ja mis ei ole, on ebaolulised seos, võrreldes küsitava küsimusega. nüüd ma et äh, tahaksin teile öelda, et ma tundsin kergendust äh,, kuuldes äh, Václav Klausi avaldusi, kui ta saatis äh, sõnumi äh, või teate nii-öelda Briti tooridele, et on liiga hilja, et äh, võiks hoiduda allkirjastamast. ma arvan, et see on tundlik ja ma olen ja ja ma olen kindel, et äh, ka härra president on väga mõistlik ning see saab aru selle, et, äh, et konstitutsiooni kohas äh, Tšehhi kohus teeb oma tööd. palju küsimusi on esitatud. Need on vastatud nii Saksa kui Tšehhi konstitutsioonikohtus ning ma loodan, et väga ruttu tuleb konstitutsioonikohtu uus otsus ning, ning ta peab allkirjastama Lissaboni leppe ning see jõustub äh, alates järgmise aasta algusest. kui Lissaboni lepe äh, hakkab kehtima, kui see muutub Euroopa Liidu seaduseks, siis, ma tahaksin sellega lõpetada, siis ei saa üks äh, riik nii-öelda võtta pantvangiks mingisugust otsust Euroopa Liidus nii et mis, mida iganes äh, toorid tahavad teha referendumiga, siis nad peavad veenma kahtekümmet kuute äh, liikmesriiki. lõpuks ma arvan seda, et mida härra Vigenin ütles, äh, siis puudutades Barroso teemat, et Barroso komisjoni presidendina on otsustatud see küsimus, ma ei usu, et, et selle legitiimsuse kohta ei ole küsimusi tal on, ta on saanud äh, selle enamuse, mida nõuab ka äh, Lissaboni lepe. kui tema, äh, tema küsimus läheb küsitavus, muutub küsitavaks, siis tekivad jälle uued probleemid. meil on veel kolm kõnelejat ning palun tehke lühidalt ja siis me kuulame ära härra raportöö, proua raportööriga, aga härra Lööving. aitäh. täna on väga palju räägitud demokraatiast. Saksamaal Äh, ütlevad käsitöölised, et mis ei äh, sobi, see tehakse sobivaks ja Iirimaa pu referendumite puhul äh, jäi mulje, et see on ka demokraatia puhul nii ja see on minu meelest väga kummaline. arvamuste vabadus, referendumid, kaasotsustamine, need on demokraatlikud mõisted, mis on väga õiged ja väga olulised, aga demokraatia on väga selline äh, delikaatne ja raske mm, moodustis ja Itaalias oli meil demonstratsioonid armuste vabaduse toetuseks ja kindlasti Itaalias mm, on äh, see tagatud seaduslikult, aga äh, tegelik arvamuste vabadus on siiski seotud ka sellega, et kes äh, selle eest ähm, Äh, vastutab. ja praegu meil on küll olnud äh, küsimusi ja ma ei tea, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, peaksid sellistes küsimustes nagu referendum öö, olema siiski neutraalsed, aga tegelikkuses läksid paljud komisjoni liikmed Itraal, Iirimaale ja osalesid seal toetajate kampaaniates. ja kasutati vahendeid, näiteks valitsust, valitsuse vahendeid, mis ei ole Ita-, Iirimaa seadusega kooskõlas ja kasutati ka Euroopa Parlamendi vahendeid selleks, et rahastada äh, Euroopa pooldajate toetusi. Äh, oli, nii et tõesti mm, tuhandeid äh, investeeriti Euroopa pooldajate kampaaniatesse ma tahaks küsida, et kas see on demokraatlik ja kas see on ikka õige, kui Euroopa Liidu esindajad, näiteks komisjoni esindajad väga massiivselt äh, lülituvad äh, rahva arvamuse kujundamise protsessi. härra Prokk rääkis ka sellest, et äh, see Äh, lepingut on mm, kohati väga palju laimatud ja on kiidetud seda, et Euroopa Parlament saab Lissaboni lepinguga rohkem kaasotsustamisõigust õigust aga mm, kui tegemist äh, kui tegemist on näiteks äh, välismaale saadetavate ähm, sõjaliste missioonidega, siis sellega nii ei ole, artiklis kolmkümmend kuus ei ole ka mingeid kaasotsustamise menetlust mm, ette nähtud ning sõja ja rahu ähm, küsimustes on äh, see ähm, kaasotsustamisõigus äh, küll praktiliselt äh, ära kaotatud. mind huvitaks, mida teie sellest arvate? E sõna no, saab kolleeg Schiil ja siis härra mm, Preda Kiedy wiosną zeszłego roku jeszcze w parlamencie polskim byłem zaangażowany w proces eelmise aasta kevadel Poola, Poola parlamendis olin ma seotud ratifitseerimisseaduse ettevalmistamisega, see oli väga emotsionaalne diskussioon, debatt ning ma võin teile kinnitada, kolleegid, täna, et Poola president kirjutab alla leppele varsti, ma usun tema sõnu ning ma olen kindel, et see toimub väga sujuvalt ja kiiresti. Äh, Poolas ma arvasin, et protsess ei saa olema kerge ja mitte ainult Poolas, vaid ka teistes äh, riikides, sest mitmed teemad kerkisid ülesse. ma arvan, et hea, hea uudis äh, Iiri referendumilt, on see, et meil on nüüd olemas autentne avalik äh, diskussioon äh, Euroopa Liidu liikmesriigis. avalik äh, debatt teemal, mis puudutab lepet ja selle sisu. lepe ei ole ei ole nii hea, kui selle tulihinged kaitsjad kinnitavad, kuid nad ei, ta ei ole ka nii halb, kui tema vastased ütlevad. mida meilt nõutakse, on võime teha koostööd ja läbi rääkida nendes rasketes olukordades. institutsionaalselt äh, lepe näitab edasiminekut, ta võimaldab äh, luua institutsioone, mis võivad aidata äh, liidul äh, sujuvamalt toimida, näiteks äh, nõukogu äh, president, kuid kes see, kes ta on, kas ta on moderaator või karmikäeline juht? see on üks küsimus ning selle valguses on meil äh, valik, mis, mis on siis presidendi või siis nõukogu eesistuja ülesanne sellises valguses lepe selgitab ka äh, Euroopa Liidu rolli välissuhetes. Äh, mitmed konstitutsioonikohtud liikmesriikides on teinud otsuse leppe kohta. ma tahaksin pöörata teie tähelepanu, esimene otsus äh, Tšehhi Vabariigis, kuid samuti ka väga olulisele otsusele ka teisele olulisele otsale, mis räägib rahvusparlamentide rollist ja nende suhtest Euroopa Liiduga. subsidiaarsuse kontseptsioon muutub järjest tähtsamaks ning meie Euroopa Parlamendis peaksime mõtlema rohkem sellest, kuidas meie siin võiksime arendada struktuurseid suhteid rahvusriikide parlamentidega. mõni aeg tagasi olin ma Euroopa Asjade Komisjoni esimees oma rahvusparlamendis. mind huvitas väga äh, sujuvad äh, institutsionaalsed suhted, sest see, mida te ei taha ju, on, et rahvusparlamendid äh, mõtleksid, et nende arvamus, kust ei võeta õigelt ja õigesti arvesse ning et Lissaboni leppe põhimõtteid ei kasutata Euroopa Liidu sujuv juhtimine Lissaboni leppe alusel sõltub äh, institutsionaalselt sellest, äh, kuidas on äh, võimed, koostöövõime kõikide osapoolte vahel. ükski lepe ei saa seda dikteerida, me vajame head tahet. mina arvan, et Briti kogemus on äh, üksik. sest mida me oleme näinud, on ratifitseerimine, see on protsess, mis on lõppenud, kuid mida nüüd pannakse küsimuse alla, aitäh. härra Breda, viimane kõneleja ma sooviks tervitada referendumi tulemusi. mul oli väga hea meel näha, et iirlased äh, hääletasid lepingu poolt. loomulikult äh, referendumi kordamine ei ole midagi ähm, mis äh, oleks tingimata usaldust äratav, aga ma arvan, et see umbusaldamise põhjus, et äh, lükkas kõrvale just see väga selge hääletustulemus. kui äh, hääletustulemused oleks olnud tasakaalustatumad, kui oleks olnud vähem vahet pooldajate ja vastaste vahel, siis oleks see võib-olla olnud kahtlane, aga nii suur ülekaal oli väga selge. ma kuulsin seda, et Poola president peab oma sõna ja kirjutab alla äh, ratifitseerimiskirjale, nagu ta on ka lubanud teha. ja arvestades seda, mida ütles nüüd äh, proua Lunatšek selle kohta, et äh, kas lepingut võetakse tõsiselt ja äh, saavutati positiivne tulemus kriisi osas, kriisiolukorras. see on siiski, mm, see ei ole esimest korda nii, et äh, Euroopa äh, poliitiliselt jõuab kaugemale just nimelt rasketes olukordades ja seetõttu on väga paradoksaalne, et äh, Tšehhi president äh, Ähm, just äh, loob liidu äh, teise riigi äh, opositsiooniliidriga. härra Cameron ei ole praegu võimul, ta võiks tulla võimule alles järgmisel kevadel. nii et see on väga paradoksaalne, et ühe riigi president teise riigi opositsiooniliidriga liidu loob. ma, aga ma olen nõus sellega, mida ütles härra Vigenin, et ei tohiks avaldada liiga suurt mõju Tšehhi presidendile, sest sellel võiks olla hoopis vastupidine tulemus ma loodan, et äh, Tšehhi president on piisavalt tark ja et äh, ta ei looda äh, liiga palju poliitilistele muudatustele Ühendkuningriigis selleks, et seal oma otsuseid teha, ma arvan, et aga ma ei ole nõus selles osas, mida ütles härra Viginini, ma arvan, et Barroso valimine oli täiesti legitiimne ja seetõttu me ei peaks mõtlema selle äh, hääletuse kordamisele, ma arvan, et me oleksime väga halvas olukorras, kui me seda teeks, aitäh. Allora la parola per il progetto di parere alla relatrice. aitäh. nüüd saab sõna proua Naits oma arvamuse tutvustamiseks. Mr President, dear colleagues. härra esimees, kallid kolleegid, lõpuks on mul siis ka võimatu, võimalus esitada ise äh, teile oma arvamust kolleeg Järvel Brocki raportile, mille koostab põhiseaduse komisjon seoses äh, Euroopa välisteenistusega. kolleegid on siin maininud ajakava ja ma tean, et ajakava on väga tihe selles küsimuses ja selle põhjused on järgmised. kolleeg Brock töötas selle raporti projekti kallal põhiseaduse komisjonis põhiseaduse komisjon ja esimeeste konverents otsustasid aga arutelud edasi lükata nende küsimuste teemadel, kuni me teame täpselt, milline on Iiri rahvahääletuse tulemus. ma vabandan. Excuse me. The... ma vabandan. Iiri rahvahääletus toimus reedel alles, nii et äh, me arutasime juba täna hommikul äh, Põhiseaduse komisjonis äh, Elmar Broki raporti teemadel ja nüüd meie välisasjade komisjonis arutame me minu arvamust, aga me lõpp-, leppisime sekretariaadiga kokku, kes ei ole süüdi nende kuupäevade kindlaksmääramises, need kuupäevad me määrati kindlaks poliitilise otsusena, nii et sekretariaadi süüdistamine oleks ebaõiglane ja alatu ja alatu oleks öelda ka süüdistada neid selles, et tekstid teile nii hilja kätte jaotati, sellepärast et poliitilisel tasandil otsustati, et teksti ei jaotata kätte enne, kui Iirimaa rahvahääletuse tulemus on selge. igal juhul muudatusettepanekute tähtaega on nüüd nihutatud, see muudatusettepanekute tähtaeg ei ole homme, vaid hoopis kaheksandal oktoobril, see on neljapäev kell kaksteist lõunal sellega on teil siis äh, pisut rohkem aega, kui äh, algselt ette nähtud. nii palju siis ajakavast. mõlemas äh, komisjonis kõigi eelduste kohaselt toimub hääletus Strasbourgis esmaspäeval ja paar päeva hiljem toimub hääletus juba ka täiskogul. miks? me tahame, et hääletused toimuvad järgmisel, toimuksid järgmisel Strasbourgil juba äh, seda sellepärast, et tekst oleks valmis, vastu võetud äh, ja juba enne mitteametlikku tippkohtumist, mis paar päeva hiljem toimub. nagu te teate, Rootsi eesistujana tahab jätkata kõikide aruteludega nendel teemadel ametikohtade jagamise teemadel, Euroopa Liidu Nõukogu presidendi ametikoht, kõrge esindaja ametikoht ja nii edasi ja nii edasi igal juhul kõik ootavad, et need läbirääkimised saavad täie hoo sisse, äh, enne kui ametlik tippkohtumine toimub, nii et me tahaksime, et meie parlamendi seisukoht oleks äh, enne läbirääkimiste algust neile juba kättesaadav ja just nimelt sellepärast on äh, meie ajakava nii tihe ja ma loodan, et te mõistate kõiki neid poliitilisi põhjuseid, mis on nei-, pannud meid neid otsuseid langetama. aga nüüd jõudes siis minu arvamuse enda juurde, oma arvamuses ma alustan üldist laadi kommentaaridega, kus me tervitame Iiri rahvahääletuse tulemust, me siis äh, juba ette ennustasime, panime oma panuse jah-häälele, niisiis on siin kirjas juba, et tervitame ja siis tervitame ka neid muutusi, mida Lissaboni lepe toob välisasjade valdkonnale. üks neist on kõrge esindaja ametikoht, kõrge esindaja, kes siis saab olema ka komisjoni asepresident ja äh, keda aitab Euroopa välisteenistus tema töös siis äh, me tuletame meelde Euroopa Parlamendi rolli selles äh, valdkonnas, nende muutuste valdkondades Euroopa Parlament on äh, korduvalt kutsunud üles moodustama Euroopa ühist välisteenistust, diplomaatilist teenistust ja me juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Parlamendi tuleks konsulte-, parlamendiga tuleks konsulteerida Euroopa välisteenistuse moodustamise ja mis puudutab eelarvet, siis me tahaksime, et meil oleks ka selles osas äh, dialoog Euroopa Parlamendiga ja me leiame, et see on äh, väga oluline selleks, et äh, välisteenistus saaks tõhusalt oma tööga pihta hakata ja et välisteenistusel oleksid olemas kõik vajalikud rahalised vahendid. siis kutsume me kõrget esindajat üles esitama oma ettepanekuid võimalikult kiiresti ja me nõuame, et ta peaks kinni järgnevatest põhimõtetest. kõigepealt meie seisukoht on, et välisteenistus tuleks moodustada komisjoni eelarvelises ja administratiivses struktuuris ja selle ülesandeks saaks samal ajal olla kõrge esindaja assisteerimine Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas nõukogu nimel tegemist on üsna keerulise sõnastusega, aga minu meelest on see loogiline järeldus äh, või loogiline, loogiline tulemus äh, sellele kõrge esindaja äh, mitmekülgsele ametikohale Lissaboni leppest lähtuvalt. ja ma usun, et meie seisukoht kattub väga hästi Elmar Broki seisukohaga Elmar Broki raporti projektis. samuti tahaksime me ka rõhustada, et välisteenistus peab tegelema nii ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga kui ka CSDP-ga, millega praegusel hetkel tegeleb direktoraat Relex. lisaks sellele peaks kõrgem esindaja esitama ka põhjaliku ettepaneku selle kohta, kuidas teisi välistegevusi ja välispoliitikaid saab uues institutsioonilises struktuuris kõige paremini korraldada. me juhime tähelepanu sellele, et laienemine, kaubandus, areng, humanitaarabi on valdkonnad, mis peaksid moodustama ühe suure osa Euroopa välispoliitikatest ja me rõhutame seejuures, et meie jaoks on mõjuvad põhjused arengupoliitika kaasamiseks uue välisteenistuse tegevusvaldkonda. oma sõnastusega tahaksime me rohtida tähelepanu sellele, et praegusel hetkel me ei usu, et teised teised valdkonnad peaksid algusest peale olema juba lõimitud selle välisteenistuse tegevusvaldkondadesse me rõhutame ka, et välisteenistus peaks hõlmama ka sõjalisi äh, tsiviilseid kriisihaldusüksusi, äh, mis oleksid äh, otseselt seotud nõukogu sekretariaadiga, isegi siis, kui struktuur peaks olema sõjaliste üksuste puhul erinev kui tsiviilüksuste puhul. me juhime tähelepanu sellele, et luureandmete ja analüüside jagamine Euroopa Liidu välisteenistuse raames on äärmiselt olulise tähtsusega selleks, et aidata kõrgel esindajal oma mandaadiga toime tulla. tema ülesandeks ja mandaadiks on ju tõhusa ja järjepideva välispoliitika elluviimine me kutsume kõrget esindajat pöörama erilist tähelepanu värbamisele ja personaliküsimustele, sellepärast et äh, teenistuses on nii nõukogu, komisjoni kui ka liikmesriikide personale personali ja selleks, et välisteenistus oleks tõeliselt professionaalne diplomaatiline teenistus, peab, peab sellel teenistusel olema piisavalt äh, ressursse nii rahaliselt äh, kui ka personaliosakonnast ja me tahaksime, et siinkohal äh, lähtutakse värbamise, tehni-, värbamise põhimõtetest ja ka te-, ja seda ka geograafiliselt. liikmesriikide nõukogu ja ka personal peaksid olema ühesuguste rollidega, neil peaksid olema ühesugused tingimused, töötingimused, ükskõik, äh, kas tegemist on Euroopa Liidu ametnikega või, või ajutiste ametnike või ajutiste töötajatega. võib-olla see kommentaar äh, tundub liiga tundub pisut äh, vähetähtis, aga, aga see ei ole nii, see on väga oluline, sellepärast et ükskõik millise talitusega on tegemist, selle talituse puhul on alati oluline see, et need töötajad, kes seal töötavad, töötavad äh, ühesuguse palga ja ühesuguste tingimustega. kui see tõsi ei ole, siis tekib alati konflikte, tekib äh, konkurentsi ja, ja tekib see nii-öelda halbu suhteid äh, mis ja see on midagi, mida peaksime äh, vältima. ja siis äh, nii-öelda selle äh, teenistuse vaimu arendamine, väljaarendamine läbi koolituse ja professionaalse arengu, see eeldab, et meil on oma raamistik lõimitud demokraatia, demokraatid, lõimitud dimo-, dimo-, diplomaatia kus on hõlmatud kõik Euroopa Liidu kultuuri ja, ja ühiseid koolitusprogramme, meil on vaja ka ühist äh, kohustuslikku äh, läbitud äh, materjalide hulka ja kõige selle võiks ühendada Euroopa Diplomaatia Akadeemiasse. siis järgmises punktis räägime me tulevastest Euroopa Liidu delegatsioonidest, mis meie jaoks on integreeritud osa äh, või lahutamatu osa Euroopa välisteenistusest ja ka Euroopa Liidu delegatsioonid peaksid äh, oma tegevuses äh, lähtuma ja saama juhendatud kõrge esindaja poolt ja äh, need lähetused ja delegatsioonid peaksid administratiivselt kuuluma komisjoni alla. ühesõnaga, me teeme ettepaneku, et praegused komisjoni delegatsioonid tuleks ümber kujundada Äh, Euroopa Liidu delegatsioonideks, aga et nad seejuures peaksid jääma äh, halduslikus mõttes äh, komisjoni alla, isegi siis, kui nende konkreetsed juhtnöörid ja ja, ja nad raporteerivad nii-öelda siis kõrgele esindajale. siis me kutsume kõrget esindajat üles pühenduma meie komisjoni teavitamisele me tahaksime näha teda siin äh, meie komisjonis äh, ja, ja me tahaksime, et ta informeeriks meid, äh, milliseid, kel-, keda ta on maininud, keda ta on määranud tähtsatele ametikohtadele, samuti me kutsume teda üles kuulama, osalema komisjoni kuulamistel, kui komisjon seda soovib. samuti me kutsume kõrget esindajat üles, et kõrge esindaja viiks läbi läbirääkimised institutsioonide vahelise leppe osas, äh, mis puudutab iseäranis juurdepääsu tundlikule informatsioonile, aga ka teiste institutsioonide vaheliste koostööde, koostöövaldkondade osas. me teame, et Euroopa Liidu delegatsioonid kolmandatesse riikidesse täiendavad diplomaatilisi suhteid liikmesriikidega ja selles osas on võimalus saavutada äh, palju tõhususe osas, kui Euroopa Liidu tulevased delegatsioonid võiksid äh, Äh, üles võtta ka konsulaarteenuste roll ja Schengeni viisade jagamise roll. lõpetuseks äh, ja selles osas meie arvamus erineb äh, kolleeg Broki raporti projektist, nii et pöörake sellele punktile eriti tähelepanu. lõpetuseks me kutsume komisjoni nõukogu liikmesriiki ja ka järgmist kõrget esindajat üles selgelt pühenduma äh, kõikehõimavale ja ambitsioonikale kavale seoses välisteenistuse moodustamisega, mis äh, järk-järgult ja samm-sammult äh, võiks, äh, võib, võib viia ressursside raiskamisele, ebakorrapärasusele ja, ja lõpetuseks rõhutame, et me oleme pühendunud me, me oleme, me rakendame oma eelarvelist pädevust äh, lähtuvalt äh, juba põhimõtetele ja et kõik eelarvelised äh, korraldused ja sammud tuleb teha eelarve pädevate institutsioonidega kooskõlastades. miks ma siis selle eelneva punkti, punkti number kaheksa olen siia sisse kaasanud? Äh, ma olen kaasanud selle sellepärast, et mul on äh, see suur mure, äh, mure, mida minu meelest piisavalt ei käsitleta, kui me räägime uute talituste moodustamisest. nimelt, et on kohutav võrgustik komisjoni delegatsioonidest, mis hõlmab viite tuhandet, üle viie tuhande inimese, kes, kellel võib-olla ei ole diplomaadi staatust, aga kes töötavad erinevates peadirektoraatides, erinevates agentuurides ja nii edasi ja nii edasi. ja kõik need agentuurid ja peadirektoraadid on seotud ühel või teisel moel välispoliitikatega. ja kui me seda kõike silmas peame, siis kui me järk, järguliselt asume üles ehitama seda talitust, siis tekib võib-olla kom-, konkurents komisjoni delegatsioonide vahel ja selle uue talituse vahel. see võib olla väga raske. võib-olla mõnda aega mõned liikmesriigid ei toeta seda, äh, seda nii-öelda korraga ühe, korraga või ühe hooga teeliteenistuse moodustamise ideed, mõned tahavad, et me läheneksime pisut rohkem samm-sammult või järg-järgult aga arvatakse, et võib-olla asuta, võib-olla pöörame rohkem mitmepoolsetele ametikohtadele New Yorgis, Gen-, Genfis ja nii edasi tähelepanu. aga mina arvan, et kui me hakkame järk-järguliselt äh, läheneme, siis äh, tekib konkurents kahe delegatsioonide ja, ja, ja teenistuse vahel äh, ja see viib ressursside raiskamisele ja pole kooskõla erinevate vahel, erinevate mm, sammude vahel ja see ei ole hea. ma tean, et loomulikult see ühe hooga talituse loomine on raske, aga äh, aga ma tahaksin, et te oleksite teadlikud, millised ohud kaasnevad äh, selle konkurentsi, äh, negatiivse konkurentsiga ja ma tahaksin tänada ka sekretäriaati kõige, kogu abi eest, aitäh! Neets, la parola. aitäh. ja nüüd härra Prokk, palun. härra esimees, proua Neits, kolleegid, meil on ja proua Neits ähm, toonitas seda ja ma pean mõningad äh, lisamärkused tegema e selles osas, et me võtsime, respekteerisime Iiri valijaid, aga Äh, nõukogus ja komisjonis on muidugi äh, väga pikalt tegeldud selle teemaga. see välisteenistus saab olema väga oluline ja äh, seda saab, välisteenistus saab siis juhtima kõrge esindaja, kes on, saab olema ka ühtlasi komisjoni asepresident ja parlament äh, nimetab ta ametisse, nii et äh, välisteenistuse kohta tehakse otsuseid äh, enne, kui see kõrge esindaja on nimetatud ja Euroopa Parlament peab seetõttu jätma endale õiguse viia läbi oma konsultatsiooniprotsess ja seda, äh, see, mida proua Neits soovib äh, saavutada, ongi see, et meil jääksid alles äh, läbirääkimisvõimalused komisjoniga. seal kindlasti tuleb mingeid kompromisse ja kui tegemist on kolme institutsiooni koostööga, siis seal kindlasti on kompromisse vaja, aga ma tahaksin äh, toonitada seda ja olla nõus proua Neitsiga, et see välisteenistus äh, peab olema komisjoni osa. E, meil on juba ka mingi äh, täiskogu otsus, kus äh, on juttu sellest, et see peab olema parlamendiga seotud. aga äh, see ei ole mingi agentuur, see ei ole mingi väga iseseisev asutus, me ei saa seda võrrelda äh, Toiduohutusametiga äh, näiteks, äh, piiratud kontrollivõimal-, kellel on piiratud kontrollivõimalused. see peab olema, välisteenistus peab olema komisjoni osa ja vä-, ja välis- ja julgeolekuküsimustes on ka erinevad pädevused ja peab tagatud olema see, et äh, nendel juhtudel, kui pädevus on nõukogu käes, äh, siis äh, tegeleb nende küsimustega nõukogu ja mitte ei tegele komisjon. ja proua Neits ütleb selle kohta, et räägib ka näiteks personali küsimustest, siseriiklikke eksperse, eksperte tuleb käsitleda teistmoodi kui komisjoni esindajaid et seal on väga erinevatest, erinevat päritolu inimesi ja siin ma olen nõus ka sellega, mis on öeldud, et tuleb tagada äh, välisteenistuse oma vaimu tekkimine ja ühised äh, koolitused. ma arvan, et me oleme äh, nõu, me saame oma seisukohad ühitada siin väliskomisjonis ja põhiseaduskomisjonis, sest ma ei näe siin põhimõttelisi erinevusi. ja ma arvan, et me saame ühise poliitilise positsiooni koostada ja selle suure häälteenamusega vastu võtta ja ma oleks seetõttu tänulik ka selle eest, kui see väliskomisjonis toimuks kiirmenetlus, nagu proua Neits seda ka ütles, see on äh, meie parlamendi huvides ja eelkõige selle komisjoni huvides, sest tõesti, meil on äh, küsimus, et kas meid ikka äh, kaasatakse piisavalt palju ja meil on vaja algusest peale kontrollivõimalusi, mis puudutab siis äh, kõrge esindaja kuulamist ja otsuseid äh, välisteenistuse osas. me ei tohi lubada seda, et äh, need asjad, mis on ühises pädevuses, näiteks välis tegevuse programmid, et äh, neid instrumentaliseeritakse de facto. tegemist on seetõttu väga olulise küsimusega, et äh, välispoliitikas oleks äh, parlamentaarne kontroll. me ei saa lubada seda, et komisjon mm, kasutaks siin samasuguseid meetodeid nagu siseturu küsimustes. välispoliitikat tehakse teistmoodi ning siin kahjuks ei ole enam minu riigist pärit väga vasakpoolseid esindajaid Äh, tavaliselt on see ikka nii, kui me praktilise tööga tegelema hakkame. ja võib-olla on see ka mõttekas. ma tahaks nüüd konstateerida ja see on äh, konstitutsioonikohtu otsus, et äh, Ähm, äh, sõdurite sa-, saatmine kuskile on midagi, mida otsustatakse siseriiklikult ja äh, minu teada mm, äh, on see nii ka Saksamaal, selle üle otsustab Bundestag ja ma ei taha, et siin jääks nüüd selline mulje, et sõjalisi operatsioone otsustatakse ilma parlamentide osaluseta. sellistes küsimustes äh, on kaasatud äh, siseriiklikud parlamendid ja operatsioonide kulud äh, on midagi, mille puhul ka osaleb Euroopa Parlament, nii et selles küsimuses ei ole küsimusi, mida, mille puhul parlamenti, parlament või parlamendid ei oleks kaasatud. see väide on täielik laim, mida kasutati ka Iirimaal. me ei tohiks lubada seda, et äh, kodanikku lollitatakse ja mm, meilt võetakse sellistes küsimustes äh, legitimatsioon ära. ma arvan, et vasakpoolsed äh, esindavad sellist poliitilist traditsiooni, mida mina ei loeks eriti demokraatlikuks, nii et sellise partei ajalooga äh, parteid, nagu need äh, Saksamaa vasakpoolsed on, ei äh, peaks siin teistele demokraatiast loenguid pidama, aitäh. Grazie, la parola all onorevole Vigeni. aitäh, härra Vigeni. Allora il collega onorevole Kovatšev. härra Kovatšev siis aitäh, härra esimees, aitäh, proua Niit and härra Prokk ma tänan selle selgituse poolt, ma saan aru nüüd paremini, kus me oleme, ma saan, ma saan aru meie rollist ja parlamendi positsioonist, nii et see arvamus äh, on meile aluseks Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga aruteludes. mul on äh, kolm märkust ma nägin seda arvamust eile ning need äh, märkused äh, oleksid, puudutaksid teenistuse ulatust, äh, juuri-, juriidilist alust, milline üksus see alla see kuulub ning samuti ka siis töötajaskond. nagu proua Nits ütles, on mõned, et mõned välisteenistuspoliitikad tuleks äh, sellesse talitusse ka veel kaasata, aga näiteks äh, laienemine, kaubanduspoliitika ning äh, humanitaarabi tuleks sealt välja jätta. ning me ootame kõrge esindaja ettepanekut, kuidas seda teha. miks, miks me ei pane, võiks panna oma arvamuse siia? ma arvan, et kaubandus- ja laienemispoliitika peaks sellest diplomaatilisest teenistusest välja jääma Eh, siis järgmine märkus, mida ma tahaksin nimetada, on eh, juriidiline staatus. ma arvan, kas see peaks olema agentuur või, või üks eh, Euroopa Liidu üksus. see, see oleks, see, see oleks siis finantsiliselt autonoomsem, aga ma saan aru, et, et see peab olema ka nii-öelda kulutõhus me võime siis siin ka arutada, mis võiks olla parim viis selle teenistuse loomisel, kas see peaks olema agentuur või üksus. ning kolmas märkus puudutab 5D-d selles arvamuses, see on siis töötajaskond, peaks olema avalik ning läbipaistev valikuprotsess ma arvan seda, et peaks olema valikukomisjon eh, loodud, mis loob siis eh, reeglid ning protseduurid valikuks, töötajate valikuks ning eh, paneb kirja ka valikukriteeriumid. ma arvan, et me peaksime siin siin mitte, mitte ainult geograafilise tasakaalu peale, vaid ka demograafilise tasakaalu peale äh, ning võib-olla ka võiksime samad kriteeriumid kaasama, nagu meil parlamendis on näiteks proportsionaalsus. Need on minu kolm märkust, ma näen, et meil on üks päev rohkem või lisaks siis muudatusettepanekute esitamiseks ja ma arvan, et see on väga hea. aitäh, mul on seitse kõnelejat veel kuna me peame lõpetama kell kaksteist kolmkümmend, siis on äh, igale inimesele kaks minutit, palun pidage kinni oma kõneajast, selleks et anda ka sõna, võimalus äh, kolleegidele sõna võtta. härra Severin. aitäh, kui meil on ühised huvid, siis meil peaks olema ühine poliitika ning ma arvan, et meil on ühised huvid ning igasugune välispoliitika äh, on selle ühise huvi raames. probleem on selles, et praegusel hetkel ei ole ühtset äh, välispoliitikat Euroopa Liidus, aga mida me oleme enda jaoks valinud, äh, on see, et meil, meil vähemalt, peaks olema vähemalt äh, institutsionaalne ühtekuuluvus, kui me räägime oma välistegevusest, välisteenistusest ja tegevusest seal. välisteenistuse peaks olema, on vajalik või peaks olema siis kas ainult äh, komisjoni struktuuris või ainult siis, kui meil on, on eelarve kontroll olemas või ainult siis, kui meil on parlamendi nii-öelda kontroll selle üle. ja kui see teenistus äh, hõlmaks kõiki tegevusi, mis on seotud äh, nii-öelda välistegevusega, areng, näiteks rahvusvaheline kaubandus igasugune tegevus, igasugused tegevused, millel on eh, nii-öelda väline või riikideväline dimensioon. ma arvan, et see raport, härra äh, raport on, on hea raport ning kindlalt ainuke jõupingus, mida peame tegema, enne kui see, enne kui lõpphääletust on vaadata, on näha ja kindlustada seda, kas kas, kas mõlemad lähenemised võiksid jääda nii-öelda avatuks? minu viimane punkt, härra esimees, on see peamine teema ei ole selle raporti sisu, vaid ajastus. meil peab olema oma hääl, arvamus, enne kui nõukogu saab arvam-, saab hakata seda eh, eh, siis lugema. meil teine võimalus on see, et me saame nõukogu arvamuse ja peame hakkama seda muutma. ma arvan, et on oluline, äh, oluline sellega edasi minna nüüd nii kiiresti kui võimalus, et oleks meie arvamus äh, nii-öelda laual, ennem kui hakata selle teem-, teemaga rääk-, arutamist. kolleeg Kaaler. jah, härra Kaaler aitäh, ma toetan kolleeg Neitsi äh, arvamust ja tahaks lihtsalt viidata mõningatele asjadele. Äh, oma tööst Arengukomisjonis äh, võin ma öelda, et äh, on väga oluline, et me oleks kaasat-, seotud, et, et meil oleks tõesti ka välisteenistus, meil on põhimõtteliselt ainult üks poliitika väl-, kolmandate riikide suhtes, kas tegemist on arengu aspektidega või julgeoleku aspektide, välispoliitika aspektidega, see on, põhimõtteliselt on ikka tegemist ühe ja sama välispoliitikaga ning seetõttu tuleb kõik need asjad ko-, koondada välisteenistusse. Kuuendas punktis viitas kolleeg tagasihoidlikult ka sellele, et me peaksime küsi-, tegelema ka personaliküsimustega mina olen arvamusel, et iga Euroopa Liidu delegaat, kes saadetakse maailma, peab enne meie komisjonis, komisjonist läbi käima, sest igaüks, kes esindab Euroopa Liitu väljaspoole, peab vähemalt meie komisjonis ka jätma endast hea mulje. kui keegi jätab endast halva mulje või abitu mulje, siis ma arvan, et ka e, väljaspool Euroopa Parlamenti, Euroopa Liitu ei ole ta võimeline e, midagi ära tegema. ning viimane asi, e, nagu punktis viis A öeldud, peab välisteenistus olema tõesti Euroopa Komisjoni osaks, aga ma tahaks, et ta oleks siiski eraldi, mitte üksnes äh, sellepärast, et äh, delegaatide äh, nimetamisel ei oleks asi nii, et komisjoni ametnikud kandideerivad ja siis on peadirektoraatide vahel sõda, et kes nimetatakse. see me, oma liikmesriikides me ei saada ju ka mingisuguseid äh, inimesi äh, li-, äh, transpordiministeeriumist või, või põllumajandusministeeriumist välisteenistusse, nii et see nimetamine peab toimuma eraldi, sellepärast et kogu komisjoni teenistused ei arvaks, et nad võivad sellesse sekkuda, aitäh. La parola al, al onorevole Pöttering. aitäh, sõna härra Pötteringil aitäh, härra e-, esimees, ma teen lühidalt, kuna ma enne juba sain äh, sõna ja sain öelda, et ma olen väga nõus äh, selle üldise lähenemisega. ma teen ühe muudatuse ettepaneku, võib-olla ma pean rääkima sellest ka äh, oma sõpradega veel. punkt viis G, välisteenistus peab tagama selle, et tema esindustes oleks Euroopa Parlamendil konsu-, kontaktisikuid kes äh, tagaksid siis äh, näiteks ka parlamentide huvide mm, esindatuse, näiteks äh, kontaktid välisriikide parlamentidega, et me kohe tagaks endale selle, et meid kaasataks nendesse struktuuridesse sobival viisil ja härra Brock väljendas seda üldisemal kujul, aga mm, proua kolleeg Näits, minu meelest oleks seda kohane teha selles kohas ja sellisel kujul. aitäh! Bene, molte grazie. Allora il prossimo intervento l'onorevole Lunacek. Grazie, signor Presidente. Thank you. I also in general... proua Lunacek, jah, suur tänu. üleüldiselt äh, oleme kõik ühel meelel seoses äh, proua Neitsi arvamuse projektiga ja ma tahaksin tänada sellise arvamuse koostamise eest, aga on siiski mõningaid kommentaare, mõningaid lisandusi. viis B. kui me räägime sellest uuest institutsioonilisest äh, süsteemist ja teemavaldkondadest, millega Euroopa välisteenistus võiks tegeleda, siis ma arvan, et oleks oluline, et me äh, rõhutaksime või mainiksime ka keskkonda, energiat ja rahu ülesehitamist, sellepärast et see on ju ka osa Euroopa Liidu välissuhetest ja seetõttu ma arvan, et äh, võiks olla seal ka see mainitud ja me esitame selle kohta ka muudatusettepanekuga. mis puudutab arengu kaasamine uue teenistuse töövaldkondadesse, siis te teate tõenäoliselt kõik teie, kes te olete arenguvaldkondadega varem tegelenud, öelnud, et äh, väga suur osa arengu kogukonnast nii-öelda ei pea eriti positiivseks selle kaasamiseks, äh, sellepärast et arenguga tegelevad inimesed arvavad, et sellisel juhul arengu küsimused kaotaksid osa oma tähtsusest. nii et ma arvan, et selle küsimuse osa üle võiksime veel arutada, nimelt kas see otsus võiks olla mõistlik või mitte. siis äh, ma olen nõus härra Pötteringi arvamusega, et Euroopa Parlamendi äh, küsimus tuleb kaasata. mis puudutab äh, Euroopa Diplomaatia Akadeemiat, siis ka see on üks väga hea mõte minu meelest, aga oluline on ka see, et me kasutasime ära juba olemasolevad võrgustikud, te olete ka seda maininud, aga meil on kõik liikmesriikide institutsioonid olemas, meil on võrgustikud olemas ja see protsess ei saa olema eriti kerge, sellepärast et väga paljud inimesed mõtlevad välis välisasjade puhul siiski lähtuvalt liikmesriigi perspektiivist endiselt ja see protsess saab võtma oma aja. aga mina isiklikult toetaksin väga tugevalt seda kiiret välisteenistuse meedi- me,, moodustamist, nagu proua Neits siin on öelnud, just nimelt sellesama negatiivse konkurentsi pärast, mida te mainisite. siis äh, minu viimane kommentaar oleks, ma arvan, et tähtis on viidata ka heale soolisele tasakaalule äh, teenistuse personali vallas. aitäh, proua Lunatsek ja nüüd äh, härra Strasser. aitäh, härra esimees. teen lühidalt. esiteks äh, äh arvamus ja raport on midagi, mida ma saan teel määral äh, toetada ning tänan ka detailide eest ning ma olen selle poolt, et nagu juba mainitud, äh, peaksime tõesti kiiresti tegutsema ning ma tahaks teiseks äh, toetada väga seda kavatsust, mis kajastus härra Pöteringi sõnavõtus, väga oluline ja vajalik on see, et algusest peale oleks tagatud see, et Euroopa Parlament oleks äh, terviku osa ja et oleks tagatud parlamendi toetus. nii et mina toetan täielikult seda. ja kolmandaks sooviks paluda, et me pööraks tähelepanu sellele, et Brocki raport näeb ette Euroopa diplomaatia akadeemia või kolledži loomist, see on väga oluline, et tulevikus oleks Euroopa diplomaatidel selline haridusasutus. minu palve oleks, et me tugineksime äh, seni tehtud tööle, mis on tehtud eelkõige äh, riiklike diplomaatiaakadeemiate äh, võrgustiku raames. et me kaasaks tulevikus loodavasse Euroopa diplomaatia kolledži töösse siis ka selle võrgustiku, aitäh! Ultimo intervento, no penulti-. aitäh, viimane, vabandust, eelviimane sõnavõtt härra Schild. jah. Jeden, jak i drugi dokument, e, draft opinii, który został tutaj przedłożony przez panią proua Neitsi arvamuse projekt ja härra Prooki raporti projekt näitavad, et meil on tõesti üüratud ressursid, aga need ressursid on liiga killustunud. kas me lepime sellega, et me raiskame oma ressursse või kavatseme oma ressursid koondada ja neid ära kasutada. selge on see, et otsused selles valdkonnas äh, nõuavad, äh, eeldavad nii-öelda institutsioonilist otsust äh, kahte, kahes ametikoha, kahel ametikohal töötava kõrge esindaja peab äh, kandma hoolt nii nõukogu kui komisjoni huvide eest, aga me peame äh, tagama ka selle ja siinkohal olema nõus härra Pötteringiga, et Euroopa Parlament äh, ka lõimitakse sellesse Euroopa välisteenistuse missiooni struktuuri. ma jagan ka härra Vigenini, oma Bulgaaria kolleegi arvamust Äh, nimelt me peame tagama, et äh, oleks nii institutsioonide kui äh, geograafiline esindatus piisavalt tasakaalus. kui me vaatame praegusel hetkel komisjoni delegatsioone, siis ma arvan, et sellest võib teha teatavaid järeldusi, kui me vaatame geograafilist kooslust täpsemalt. ma usun, et see institutsioon see asutus tuleks moodustada sellisel moel, et Euroopa Parlament saaks ametlikult äh, avaldada arv-, arvamust selle kohta, kes Euroopat kolmandates riikides esineb, aitäh! Äh, suur tänu ja viimane sõna võtta äh, härra Lohpile, proua Lohpile. aitäh! tegemist on küll viimase sõnavõtuga, aga üks mm, märkus, ma toetan seda arvamust, aga siin äh, põhiliste poliitikavaldkondade nimest, nimistus ei ole inimõiguste poliitikat ja ma tahaks äh, siis äh, lisada punkti viis B ka selle inimõiguste kaitse, mis äh, küll on horisontaalne poliitika, aga siiski ka iseseisev poliitikavaldkond, nii et see peaks olema meil ka Euroopa välispoliitikas juhtnööriks alati ja me esitame kirjaliku muudatusettepaneku, aitäh! Prima di lasciare le conclusioni alla relatrice, vi ricordo che il termine ultimo degli emendamenti enne kui eh, raportöör arvamuse eh, koostaja mm, kokku võtab, siis eh, ma tahaks öelda veel, et neljapäeval kell kaksteist on muudatusettepaneku muut-, esitamise tähtaeg, mis tuleks esitada inglise keeles. Would... härra esimees, kallid kolleegid, tahaksin tänada kõiki kolleege nende panuse eest meie tänases arutelus paistab, et me oleme üsna ühel meelel selles osas, mis suunas me peaksime liikuma. ja ma arvan, et me peaksime töötama koos selle arvamuse ja Proki raportiga, nii et meie sõnum saaks üsna, saaks veel tugevamini kõlama ja mul on väga hea meel, et kui mina saan sellele, selle sõnumi kõlamisele kaasa aidata kas äh, meil on võimalik jõuda ühise lähenemiseni selles küsimuses, kas välisteenistuse töö peaks äh, hakkama ühe hooga pihta või, äh, või peaksime me järk-järgulis-, järk-järguliselt lähenema sellele, siis äh, ma arvan, et igal juhul, kui me suudame kokku leppida selles osas, et meil peaks olema valmis kava, üldine kava, ambitsioonikas kava, mis täpselt näitab, kuhu, mis suunas liigutakse, kus on erinevad üksikasjad paika pandud, siis võib-olla selle plaani äh, järk-järgulise elluviimisega võiks samas leppida. kui Elmar on nõus, siis võib-olla see oleks üks võimalus, kuidas meie erinevaid seisukohti lähendada. siis veel üks küsimus, mille osas ma ei ole nõus kolleeg Kovatševiga, Kovatšekiga, nimelt ma ei usu, et teenistus peaks olema amet või Euroopa Liidu üldine öö, institutsioon või asutus, ma arvan, et nii see ei peaks olema, sellepärast et sellisel juhul oleks väga raske tagada täielik ja alaline parlamendi järelevalve ja see on ju väga olulise tähtsusega. see on hea põhjus selleks, miks mitte ametistaatuse poole liikuda. demograafilise tasakaalu tagamise küsimus on äh, tundlik küsimus, ma arvan, et me ei peaks äh, praeguses faasis äh, selle küsimusega liiga põhjalikult tegema, me arvame, et geograafiline tasakaal peaks olema, vaatame, kuidas asjad arenevad. ma ei tohiks, ma ei oleks pidanud unustada head soolist tasakaalu, tõesti, selle me kaasame siia sisse kas võttes vastu muudatusettepaneku äh, või, või muul moel. ja ma võin äh, nõustuda Hans-Gert Pötteringi äh, ettepaneku sõnastusega. on tõesti oluline täpsustada, et need delegatsioonid Euroopa Liidu välisteenistuses peaksid töötama, toimima ka äh, parlamendi delegatsioonide puhul ja parlamendi assistentide delegaatide puhul. parlament peaks olema esindatud äh, erinevates äh, kohtades äh, selles osas ma olen pisut ebakindlam, aga see, et välisteenistus peaks mõistma, et parlament on tähtis institutsioon ja et nemad teenindavad samuti ka parlamenti ja Euroopa Parlamendi liikmeid, selles osas olen ma küll nõus. ja mis muudatusettepanek inimõiguste valdkonna kaasamisse, jah, ja horisontaalne pädevus, ma arvan, et teie muudatusettepanekul, ma loodan, et teie muudatusettepaneku sõnastus saab olema selline, et me saame selle kohe vastu võtta ja ma tänan teid teie äh, kannatlikkuse eest. Eh, volevo ricordare l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 15. ärge unustage, kolleegid, et täna pärastlõunal on meil koosolek ning eriti me hääletame Saharovi auhinna kandidaate ning et aitäh tõlkidele, nüüd on koosolek lõppenud